Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid ja palun teil istet võtta. ja need, kes äh, ei mõista saksa keelt, saavad kuulata tõlget. lugupeetud äh, härra minister härra Luka, lugupeetud äh, härra Nikolao, lugupeetud kolleeg äh, Lopes Aguilar, äh, kodanikuvabaduste komisjoni esimees, lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on väga suur rõõm, et ma saan tervitada teid Euroopa Parlamendis järgneva kahe päeva jooksul Te tegelete selle ametiaja ühe kõige keerukama teemaga. tegemist on komisjoni poolt jaanuaris välja mm, käidud andmekaitsepaketiga. enne arvati, et andmekaitse on pigem igav teema spetsialistide jaoks, mida arutati pigem akadeemilistes ringkondades, aga me teame, et andmekaitse puudutab tänapäeval meid kõiki ja et Äh, see puudutab väga paljusid äh, igapäevaseid olukordi. meie isikuandmeid äh, salvestatakse ja töödeldakse, kui me midagi internetis ostame või otsime, sama juhtub siis, kui me kasutame oma nutite-, oma telefoni, mobiiltelefoni ja kui me saadame andmeid teistele, sotsiaalvõrgustikud töötlevad andmeid, meie tööandjad, haiguskindlustus, Mm, valitsused äh, salastavad andmeid, andmeid salastatakse, kui te äh, äh, broneerite reisi või kasutate transpordivahendeid ja vajadusel salvestab ka teie supermarketi andmeid. mis puudutab tehnoloogilist progressi siis sellega seoses on äh, andmete äh, salvestamine ja andmete kasutamisvõimalused, äh, andmete edastamisvõimalused väga palju muutunud ja uued väljakutsed ootavad meid seoses andmekaitsega, eriti üheksakümne viiendal aastal vastu võetud andmekaitseseadusega mm, seoses. kui ma viitan sellele, et üheksakümne viiendal aastal, seitseteist aastat tagasi, äh, kodanikuvabaduste ja siseasjade komisjoni liikmena äh, osalesin selle õigusakti koostamisel, ma olin sellesama Kodanikuvabaduse komitee liige, siis äh, ma võin teile öelda, et vaadates läbi neid dokumente, mis mul on üheksakümne viiendal aastal toimunud arutelu kohta, ei ole tänasega võrreldes üks asi muutunud. nimelt ebaselgus, mis puudutab andmete käitlemist, aga muutunud on olemasolevate ja kasutatavate andmete maht. seetõttu võrreldes toonasega on täna kaksteist korda rohkem veebilehekülgi, viiskümmend korda on suurenenud internetikasutajate arv ja kakskümmend korda on suurenenud mobiiltelefonide kasutajate arv maailma suurimas sotsiaalvõrgustikus on äh, praegu kakssada üheksateist miljardit fotot, see on kujuteldamatu. Need äh, põhimõttelised muudatused äh, mõjutavad seda, kuidas me üksteisega suhtleme, kuidas me tööd teeme, kuidas me veedame vaba aega. Need mõjutavad seda kõike tihti positiivselt, aga järjest rohkem meie isikuandmeid salvestatakse ja äh, need muutuvad äh, kolmandate jaoks kasulikeks teadmisteks, millega kaubeldakse kõikjal maailmas, eelkõige äh, kaubanduses äh, ja, ja reklaami valdkonnas on see väga oluline. ma tahaks käsitleda mõningaid teemasid tulevasest reformist, mis võiksid meie arvates olla teie jaoks äh, vajalikud? Äh, lähtepunkt on, et andmekaitse on põhiõigus, ma tsiteerin Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, igal isikul on õigus teda puudutavate isikuandmete kaitsele, tegemist on põhiõiguste harta artikliga kaheksa, andmekaitse ei ole muudne luksus, vaid tegemist on osaga meie identiteedist, osaga meie integriteedist, tegemist on äh, tüüpiliselt äh, euroopaliku õigusega kindlasti ja asjaga, millele me saame õi-, uhked olla ja kui me seda, äh, sellega õigesti ümber käime, siis see võiks rikastada ka teisi maailma piirkondi, aga kõige suurem raskus meie meelest on, et me peame seda mm, õigust saama aktuaalselt, aktuaalsena hoida ja õigesti kaitsta ja oluline on eelkõige äh, kasutaja nõusolek, kuidas äh, kasutada seda internetis, kuidas kasu, kuidas kohaldada seda meie internetis tegutsevatele lastele. oluline on ka andmekaitseõiguste jõustamine, ma tervitan äh, seda, et tugevdatakse riiklikke andmekaitseasutusi ja ma viitan sellele, et nad peavad olema sõltumatud väga mitmes kohas teeb komisjon ettepaneku ko süsteemi koordineerimine või edasiarendamine äh, regu-, reguleer-, äh, reguleerida delegeeritud õigusaktide abil. selle kohta tahaksin teha mõned märkused, aga need on minu jaoks äärmiselt olulised. eristamine, mille komisjon teeb äh, siin delegeeritud õigusaktide kasutamise vallas, see ei ole tehniline küsimus. vastupidi, me räägime siin poliitilistest äh, väärtusi puudutavatest otsustest, mis puudutavad kogu süsteemi ja seetõttu parlamendis jälgime väga tähelepanelikult, et äh, mis, äh, missugune õigusakt on delegeeritud õigus, delegeeritud õigusakt ja mis mitte. komisjoni ja komisjoni esindajad äh, leiavad äh, mõistmise minu poolt äh, selles osas, kui nad tahavad enamust delegeeritud õigusakte ähm, jätta delegeeritud õigusaktideks, et nii käituvad kõik äh, Äh, täidesaatvad äh, jõud. ma ei ole näinud mitte ühtegi täidesaatvat ametiasutust, äh, kus ametnikud ei oleks arvamusel, et õigusaktid on tegelikult üleliigsed, sellepärast et tegelikult saab asju teha palju tõhusamalt, nii et nagu öeldud, ma mõistan komisjoni täielikult. ma ei ootagi täidesaatvalt võimult, et ta toimiks nagu õiguslooja aga õigus, aga teistpidi ärge oodake õigusloojalt, et nad jätaksid äh, täidesaatvale võimule vabad käed ja õigus andmekaitse puhul ei ole mitte mingit arutelu, kus tegemist on äh, isikuandmetega, siis jälgib Euroopa Parlament väga tähelepanelikult seda, et tagatud oleks põhiõiguste kaitse lugupeetud kolleegid, ma võin öelda, et et äh, ka parlamendis endas tuntakse Kodanikuvabaduste Komisjoni liikmeid üsnagi ebameeldivate kolleegidena, nii et lähtuge sellest, et äh, parlamendi kolleegid äh, on väga ebameeldivad selge on see, et me kaitseme kodanikuõigusi, aga teine asi on see, et kas kodanikud ise tunnevad oma õigusi. ja seetõttu on meie eesmärgiks anda kodanikele äh, vastavad teadmised, andmekaitse ei tohi jääda teoreetiliseks õiguseks ja siin on vaja olukorda tugevalt parandada, ainult üks kolmandik kodanikest Euroopas teab, et nende riigis on olemas Andmekaitseamet ja et neil on õigus isikuandmete kaitsele, see ei tähenda, et äh, kodanikud ei oleks probleemist teadlikud, vaid nad ei tunne ka vastavaid struktuure. seitsekümmend protsenti kodanikest kardavad, et eh, nende andmed, mida ettevõtjad on kogunud, et neid kasutatakse mingil muul eesmärgil kui algselt ette nähtud eesmärk. ainult üks neljandik sotsiaalvõrgustike kasutajatest ja veel vähem internetis ostude sooritajatest omavad tunnet, et neil on täielik kontroll oma andmete üle. erilist tähelepanu väärib sellega seos, väärivad sellega seoses viieteist kuni kahekümne nelja aasta vanused inimesed, kes on digitaalsed pärismaalased. tegemist on sihtrühmaga, kes on uute, sõlminud maailma, kus juba olid olemas sotsiaalvõrgustikud ja digitaalsed meediakanalid. Nemad suhtuvad neisse palju muretumalt kui meie, äh, kes me sündisime eelmisel sajandil, aga nad äh, ei ole teadlikud riskidest ning seetõttu on nende puhul väga vaja nende teadlikkuse taseme tõstmist. ning andmekaitse on ka äh, teema, mida ei saa käsitleda ilma haridusküsimusi käsitlemata ja kooliharidus käsitlemata Äh, mis puudutab direktiivi ettepanekut ennast, äh, siis äh, andmetöötlus, mis toimub ametites, on samuti väga oluline teema ja seetõttu on see direktiiv, mis sellega tege-, seda käsitleb, meie jaoks äärmiselt oluline. info töö, kogumine ja säilitamine mm, politsei ja prokurat-, politseis ja prokuratuuris äh, on praegu väga palju mahukam kui äh, seitseteist aastat tagasi. ka seal on väga palju isikuandmeid ning see on ka vajalik, sest ainult nii saavad politsei ja prokuratuur oma äh, tööd täna mm, piisavalt hästi teha, aga äh, andmete kogumise kirg on teisalt samuti väga suur. kuidas me saame ühtede õigusi äh, Ähm, mõistlikul ja adekvaatsel määral politsei ja äh, kriminaaljälitusorganite äh, huvidega ühildada. mida mina ei saa aktsepteerida ja ma tean, et äh, kolleegid Trutsas ja Albrecht, kes on raportöörid ja kes täna hommikul ka kohal on, jagavad seda muret, on see, et kolm aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja äh, kolmesambalise äh, struktuuri kaotamist, kolmanda samba kaotamist, oleme jälle loomas kahte paralleelset struktuuri. mul on jäänud mulje, et äh, sambaid, äh, sambad on väljaspool Euroopa Parlamenti veel mõnes kohas olemas, aga me peame meenutama, et need kaotati lepinguga ära. ma loodan, et ma ei eksi ja et on võimalik neid äh, õigusakte äh, käsitleda paralleelselt ja käsitleda sama kiiresti. see äh, kalduvus erinevaid õigusakte ära segada ja järjest rohkem rõhuda sellele, et äh, asjad peaksid käima valitsuste vaheliselt, see äh, kukkus läbi juba Schengeni puhul, nii et äh, meie ei toeta sellist lähenemist. ma tahaks teile öelda, et Euroopa Parlament ootab praeguselt eesistujalt suuri edusamme ja selle ja, ja järgmiselt eesistujalt ootame äh, suuri edusamme ja selle paketi äh, lõpuleviimist. Küprose eesistujana on olnud väga hea, väga konstruktiivne ja meie probleemid ei tulene eesistujast, seda ma võin siin küll äh, sõnaselgelt kinnitada. me soovime moodsat, tugevat ja ühtset õigus, õigusloomelist raamistikku, mis tu-, tugevdaks isikuõigusi ilma, et ettevõtjatele langeks ebaadekvaatne koormus kodanikud saavad aga siseturul korralikult tegutseda ainult siis, kui nad saavad digitaalselt majandust usaldada, aga saavad arvestada ka sellega, et avalikud asutused, ametiasutused kasutavad, kaitsevad nende õigusi tõhusalt. ma tahan teid üles kutsuda, et te äh, vahetaksite oma vahetaksite arvamusi järgneva kahe päeva jooksul, kui vaja, siis äh, ka mm, Äh, vastuolulisi arvamusi ja meil on võimalik äh, eeldada, et äh, tegemist saab olema aruteluga, mis võimaldab, mille puhul Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid teevad tihedat koostööd ja tahavad teha tihedat koostööd, see võib olla ka heaks näiteks sellest, kuidas äh, riikide parlamentide töö ja Euroopa Parlamendi töö üksteist täiendavad, sest äh, me ei ole ju vastased, vaid me oleme partnerid, äh, riikide parlamendid ja Euroopa Parlament on nende õigusaktide puhul partneriteks ja seetõttu on tegemist äärmiselt olulise konverentsiga. ma ma arvan, et äh, tegemist on isegi kõige olulisema konverentsiga kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisel poolel, äh, mis meie kojas toimub. meil on tõesti väga oluline vastutus, vastutus Euroopa Liidu identiteedi, kodanike identiteedi eest äh, kes on nii Euroopa Liidu kui oma liikmesriikide kodanikud. ja seetõttu me äärmiselt suure tähelepanuga jälgime teie konverentsi. see on ka põhjuseks, miks äh, Euroopa Parlamendi president äh, avab selle konverentsi, nii et ärge arvake, et ma olen siin juhuslikult, vaid ma tõesti soovin siin olla. ma olin äh, kunagi ise selle komisjoni liige ja mind väga huvitas selle komisjoni töö ja tänast üritust juhatab äh, kolleeg Juan Fernando Lopez Aguilar, kes on endise justiitsministriga intensiivselt tegelenud äh, andmekaitse küsimustega. ma soovin teile väga edukat tööd, tööpäeva ja mul on ka palve, et kui ma nüüd äh, siit lahkun pärast oma sõnavõtu lõppu, siis äh, see ei tähenda seda, et ma ei, et ei meeldi mulle või et mind ei huvita see, vaid äh, mul lihtsalt on väga palju teisi kohtumisi, aitäh! president Schulz. suur tänu, president Schulz, tere hommikust kõigile, kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed ja ka riiklike parlamentide esindajad. järgneva paari päeva jooksul see parlamentide vaheline kohtumine on jagatud erinevatesse osadesse, nii et ma teeksin kõigepealt praktilised teadaanded. tõlge on tagatud kahtekümmend kahte ametlikku keelde järgmise kahekümne minuti jooksul kuulame ära meie külalised ja siis äh, on võimalik esitada küsimusi ja kuulata vastuseid. küsimusi saavad esitada nii riiklike parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi liikmed, nii umbes nelikümmend viis kuni viiskümmend minutit, mis tegelikult tähendab seda, et igale osalejale antakse umbes kümme minutit selleks, et äh, esitada küsimus kohtumise ajal saaliteenindajad kõnnivad ringi, jagavad ja korjavad kokku äh, kaarte. mida võivad täita nii riiklike parlamentide kui ka Euroopa Parlamendi liikmed, juhul kui nad soovivad sõna saada, et esitada küsimusi esinejatele. pärast seda hommikust äh, arutelu pool üks on ette nähtud äh, büfee lõuna ja pärastlõunal jätkame me kell kolm, kui esimesena võtab sõna äh, Euroopa Komisjoni asepresident Vivian Reding. me palume teil kinni pidada kellaaegadest selleks, et võimalikult hästi ära kasutada tänast tööpäeva ja kell seitse õhtul toimub meil õhtusöök äh, Euroopa Parlamendi saadikute restoranis. nagu president Schulz ütles, äh, me siin vaatame üle andmekaitsjate käitlemist, tegemist on ühe väga tähtsa osaga meie igapäevaelust. seda olukorras, äh, kus me seisame väga tähtsal ristteel ühelt poolt on meil informatsiooni- ja tehnoloogiasüsteemid väga palju arenenud, teiselt poolt on suurenenud ka andmete kogumine, andmete töötmine on lihtsam ja odavam kui kunagi varem, kogutud andmete maht äh, Äh, mida erinevad organisatsioonid omavahel jagavad, äh, tõuseb päev-päevalt isiklikud andmed, mida salvestatakse ja käitletakse kogu maailmas, on väga suur pilv andmetöötlus, annab nii organisatsioonidele kui ka üksikisikutele võimaluse äh, salvestada isiklikke andmeid ja neil on võimalik juurdepääsu saada ükskõik millisest maailmanurgast. informatsiooni käitlemine on on muutunud osaks meie elust, äh, sotsiaalvõrgustikude äh, areng äh, on olnud kiire, neist on saanud osa meie igapäevaelust. nii et andmetöötlemine on väga tähtsaks varaks väga paljudele ettevõtetele, kes on oma äriidee üles ehitanud just andmete töötlemisele. ja samal ajal on töötlemine endaga kaasa toonud väga pikaajalisi tegevusi. eraettevõtetel on võimalik saada juurdepääsu andmetele ja see tõstatab ka väga tõsiseid andmekaitse küsimusi. seetõttu tuleb meil tegeleda juriidilise koordineerimisega isikuandmete kaitse on üks Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi, see on põhiõiguste harta artiklis kaheksa kirjas ja artiklis kuusteist Euroopa Liidu toimimise lepingust, aga see küsimus tuleb väga kiiresti üle vaadata ja just seetõttu on meil ka tänane parlamentidevaheline kohtumine kokku kutsutud. nii et teeme tööga algust kohe, selleks et välja töötada jäik äh, vastupidav juriidiline süsteem, mis peab vastu kõikidele väljakutsetele. Euroopa Parlament toetab eesmärke, mis on äh, praegusel hetkel ette pandud et meil tuleb isikuandmete kaitset tugevdada, meil tuleb äh, süvendada siseturu dimensioone, vähendada administratiivset koormust ja meil peaks olema üks seadusandlik akt, mis äh, reguleerib kogu, kõiki neid küsimusi. Euroopa Parlament on välja töötamas ühte paketti, me oleme saanud direktiivi ettepaneku, direk-, ka määruse ettepaneku, mõlemad raportöörid on täna siin kohal ja ka homme kodanike vabaduste komisjoni raportöörid esitlevad detsembrikuus äh, sellel aastal veel oma raporti eelnõud, nii et paari kuu pärast äh, juba. selleks, et äh, me kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel saaksime juba esimese orienteeruva hääletuse läbi viia. riiklike parlamentide panus on olnud äh, ülitähtis äh, selles õigusloomelises protseduuris ja need küsitlused, mis äh, riiklike parlamentide saadikutele enne tänast kohtumist laiali saadeti, olid meile väga tähtsaks panuseks, nad aitavad meil õigusloomelist protseduuri paremaks äh, muuta ja annavad palju mõtteid, millega arvestada nii et need kaks päeva peaksid meile andma tõesti sissevaate ja ülevaate sellest uuest õigusloomelisest paketist. andmekaitsealased äh, arutelud ja meie ekspertide sõnavõtud on kindlasti kasuks kõikidele osavõtjatele ja et mitte rohkem aega raisata, siis ma annaksingi kohe sõna meie esimese hommikuse osa kõnelejatele, kes on täna siia kohale tulnud, minister Luka, kes on äh, eesistujamaa esindaja, Küprose esindaja, siin on kohal ka härra Nikolau äh, kes on õiguskomisjoni äh, esimees esindajate kojas Küprose parlamendis, siin on kohal ka Francois Lebel, kes esindab Euroopa Komisjoni õiguse peadirektoraati. kõigepealt ma annaksin sõna härra Joonas Nikolaule. ma annan teile sõna kaheksaks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees lugupeetud äh, õigusminister härra Luka, lugupeetud äh, kodanikuvabaduste komisjoni esimees, äh, lugupeetud proua Lepäil Euroopa Komisjonist, daamid ja härrad, meie jaoks on suur au täna olla siin ja rääkida nii tähtsast küsimusest nagu äh, õigusraamistiku ülevaatamisest andmekaitse puhul. mul tuleb kõigepealt öelda, et natukene aega tagasi, kahekümne neljandal septembril oli mul võimalus juhtida konverentsi, kus kohtusid äh, Euroopa Liidu liikmesriikide õigusministrid. me räägime, rääkisime seal väga paljudest erinevatest äh, küsimustest, sealhulgas ka andmekaitse küsimuste ülevaatamistest, Euroopa Liidu kodanike õigustest äh, enesemääratlusele ja ka uutest reeglitest andmekaitse kohta. selle õigusraamistiku ülevaatamine andmekaitse puhul äh, Äh, sealsel konverentsil näitas väga hästi, kui tähtis on äh, Küprose parlamendi esindajate koja jaoks äh, see küsimus. konverentsil toodi välja väga palju erinevaid mõtteid, arutelud olid põnevad, toodi välja väga palju uusi mõtteid õigusraamistiku kohta. seitseteist aastat on möödunud praegu kehtiva õigusraamistiku vastuvõtmisest samal ajal aga tehnoloogias on tehtud äh, ülisuuri edusamme ja ka üleilmastumine on meile ette pannud uued väljakutsed andmekaitse osas. tahaksin teile veel ka meenutada, et tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal äh, moodustas äh, internet ainult ühe protsendi andmete edastamisest. kahe tuhande seitsmendal aastal oli see protsendimäär üheksakümmend seitse protsenti. digitaalse tehnoloogia ja interneti ülikiire areng uute võimaluste nagu pilvandmetööstuse väljatöötamine ja samamoodi uute kommunikatsioonivahendite kasutusele võtmine nagu erinevate uute võrgustike, sotsiaalvõrgustike väljaloomine on muutunud meie igapäevaelu, mistõttu me oma igapäevases elus jätame ka väga palju digitaalseid jalajälgi seetõttu nii Euroopa Liidu kui ka kolmandate riikide koostöö on äh, väga palju muutunud. kakssada viiskümmend miljonit inimest kasutavad Euroopa Liidus iga päev internetti. kui sellele mõelda, siis saab tegelikult ka kohe aru, kui suured väljakutsed meie ees seisavad ja mis tegelikult mängus on. ja ja tegemist on ka suure äriga. Äh, arvud räägivad iseenesest ja sunnivad meid võimalikult kiiresti ja aktiivselt äh, äh, tegutseda, sest meil on vaja saada tarbijate usaldus. kui nad iga päev internetis tegutsevad kakskümmend kuus protsenti interne-, sotsiaalvõrgustike kasutajatest ja kaheksateist protsenti internetidest ostude sorteeri-, ostude soetajatest arvab, et nad tegelikult ka kontrollivad oma andmete käitlemist internetis üle. üle üheksakümne protsendi inimestest soovivad, et andmed oleksid kaitstud internetis ja seitsekümmend kuus protsenti ei soovi, et nende isiklikke andmeid äh, avaldatakse ja neil on mulje, et neil ei ole absoluutset kontrolli oma isikuandmete üle. seetõttu praegu kehtiv direktiiv tuleb üle vaadata. praegusel hetkel on väga palju asju äh, asjad arenenud, äh, internetikeskkond on muutunud, erinevates liikmesriikides on väga erinevad reguleeringud ja see toob endaga kaasa ebakindluse. kõik see mõjutab negatiivselt nii siseturgu kui ka tegelikult usalduse loomist tarbijate hulgas. see on meie väljakutseks, meil on vaja õigusraamistikku, mis muuhulgas äh, tagab ka äh, Äh, tasakaalu inimõiguste andmekaitse ja siseturu äh, vahel. meil on vaja taastada inimeste usaldus äh, internetiteenuse pakkujatesse. meil on vaja tehnoloogiliselt neutraalset vahendit, mis saaks hakkama nii tänapäeva kui ka tuleviku tehnoloogiliste väljakutsetega. meil tuleb vähendada nii administratiivset koormust kui ka kulusid. meil tuleb äh, nii kohustuste kui ka õiguste läbisurumisel näidata üles tasakaalukat lähenemist. administratiivse koormuse vähenemine on kõikide ettevõtete jaoks väga tähtis, eriti just VKE-de jaoks uutel turgudel. väga tähtis on, et see raam otsus seitsekümmend kaheksa murd kaks tuhat seitse ka tõesti täielikult äh, rakendatakse. komisjon on praegu väga palju ette võtnud, äh, kahe tuhande kaheteistkümnendaks äh, aastaks on ette nähtud uus pakett, me praegusel hetkel arutamegi uut määruse ettepanekut andmekaitse kohta Euroopa Liidus ja samamoodi on meil direktiivi ettepanek andmekaitse töötlemise Äh, kohta, mida kasutatakse kuritegude ennetamiseks, uurimiseks äh, ja nii edasi. selle määruse puhul äh, üritatakse taastada inimeste usaldus ja meil on vaja ka uusi kontseptsioone. meil tuleb õigusi tugevdada, õigusi unustamiseks, õigusi kustutamiseks äh,, tuleb tagada, kui inimene soovib, et tema äh, andmed kustutatakse, siis tuleb need ka kustutada ja teatud menetluste puhul peab inimene andma oma nõusoleku. samamoodi juurdepääs andmetele, samamoodi nagu ka andmete ülekandmise õigus on tähtsad. on väga tähtis, et äh, tarbijad teaksid, kui nende andmeid ühelt teenusepakkujalt teisele edasi edastatakse, samamoodi tuleb kodanikele säilitada kaebuste esitamise õigus. isikliku elu kaitse, isikuandmete kaitse on väga tähtis. tuleb hoolitseda selle eest, et andmetega käiakse hoolikalt ümber erinevates süsteemides tuleb läbi viia hinnanguid andmete töötlemise kohta, see on väga tähtis nende ettevõtete puhul, mis tegelevad äh, tundlike isikuandmetega. see on väga tähtis meie praeguses töös. ja siinkohal tuleb otse loomulikult mõelda ka järgmistele asjaoludele. määruse kriteeriumid, mis puudutavad alaealisi ja ka alla kolmeteistaastaste laste andmete töötlemist, siis nende puhul peab kindlasti olemas olema äh, laste and-, vanemate nõusolek. väga tähtis on ka, et ettevõtetel oleksid äh, teatud kohustused, nagu näiteks kaasaegsed äh, turvameetmed, millest tuleb kinni pidada andmekaitsereeglite rikkumine, siis äh, kõikide andmete ühest kohast kättesaadavus. igas liikmesriigis peab olema üks andmekaitseorganisatsioon, mille poole peab olema tarbijatel õigus pöörduda. meil on ka direktiivi ettepanek, mille puhul meile valmistavad muret need sätted, mis puudutavad andmete edastamist kolmandatele riikidele, eriti eh, siis, kui tekivad kohustused läbirääkimistel eh, praegu kehtivate kahepoolsete lepingute üle eriti kui räägitakse justiitsküsimustest. see on väga tähtis ka riikliku seadusandluse jaoks ja seetõttu äh, tuleb arvestada ka sellega, mida riiklikud parlamendid on juba praeguseks vastu võtnud. andmekaitse on väga tundlik ja väga keeruline küsimuste valdkond. on probleeme, mis tekitav, mis on tekkinud praegu välja pakutud paketiga. seetõttu on väga tähtis välja töötada õigusraamistik, mis äh, tagab kõik vajalikud tingimused, äh, tasakaalu andmekaitse ja siseturu vahel ning ka informatsiooni vaba liikumise vahel. on ka parlamentidevahelisi arutelusid, mis on juba toimunud ja üks sarnane toimub ju ka täna. sellised kohtumised on väga tähtsad selleks, et mõtteid vahendada ja ettepanekuid parandada. tänane kriis on äh, sundinud meid äh, leidma teid kriisiks väljumiseks ja tänaseks äh, üheks võimaluseks ongi ka just see Äh, õigusraamistik, mida me arutame. suur tänu, härra Nikolau! tänu, suur tänu ka selle eest, et kõne eest kinni pidasite, järgmisena Lukas Luka, kes on äh, Küprose õigusminister ja tema vastutab ka öö, äh, Küprose eesistumise perioodi eest, palun, härra Luka! lugupeetud äh, libekomisjoni esimees härra Aguilar, lugupeetud proua Le Pai, äh, Euroopa Komisjoni esindaja, lugupeetud äh, Küprose parlamendi õiguskomisjoni esimees härra Nikolau, lugupeetud daamid ja härrad, lugu-, kõigepealt ma tahaksin tänada selle kutse eest osaleda siin äh, Euroopa Parlamendis toimuval koosolekul. tegemist on äärmiselt olulise üritusega, eriti pärast Lissaboni lepingu lõh-, jõustumist, sellepärast et äh, lepinguga muutus Euroopa Parlamendi roll kaasseadusandjana olulisemaks ja teema, mida me täna arutame, komisjoni ettepanekut äh, andmekaitse raamistiku läbivaatamiseks on äh, Küprose eesistumise aja üks kõige olulisemaid teemasid. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta jaanuaris esitas komisjon ettepanekute paketi uue andmekaitse raamistiku jaoks Euroopa Liidus. meil on siis äh, direktiivi ettepanek ja määruse ettepanek ja see puudutab siis äh, Äh, ka õigusalast ja politsei koostööd ja Need on, et äh, need ettepanekud on äh, Küprose eesistuja jaoks prioriteetsed, sellepärast et need on äh, väga olulised teemad ja puudutavad väga paljusid kodanikke. Küprose eesistuja läheneb neile ettepanekutele nii, nagu nad oleksid pakett ning eesistumise aja jooksul me tegeleme nendega ka ekspertide tasandil. Mm, see käib nii määruse kui direktiivi kohta ja nende ettepanekutega siis muudetakse üheksakümne viienda aasta direktiivi äh, ja äh, nõukogu raamotsust kahe tuhande kaheksandast aastast. uue õigusraamistiku loomine on äh, muutunud oluliseks sellepärast, et vaja on arvesse võtta muutusi, mis on tulenenud tehnoloogilistest arengutest, globaliseerumisest ja Lissaboni lepingu jõustumisest. selle ettepanekuga soovib äh, komisjon parandada andmekaitse taset. Äh, sellega tugevdatakse Euroopa kodanike õigusi, eelkõige interneti alaealiste kasutajate õigusi. lisaks sellele soovitakse äh, luua usaldust selleks, et Euroopa liit äh, oleks äh, oluline osaleja praeguses digitaalses keskkonnas, digitaalses majanduses ning äh, soovitakse ka tugevdada Euroopa Liidu tegevust rahvusvahelises raamistikus andmete liikumise osas. me tahame teha kõik, mis võimalik selleks, et jõuda rahuldavale, rahuldavate tulemusteni, mis võtaks arvesse kõiki probleeme ning ähm, tagaks tasakaalustatud äh, lahenduse. me ei tohi unustada, et äh, uus õiguslik raamistik äh, kehtib ähm, aastaid, see puudutab meie elu, see puudutab turge, see puudutab majandust, ettevõtteid ning seetõttu sooviks e Küpros Eestist riigina anda Iirimaale järgmisele eesistujale üle ähm, selle teema sellises, äh, sellises äh, seisus, et nad saaksid äh, tööd hästi jätkata. Te teate, et on äh, uuendusi, nagu näiteks õigus olla unustatud, on äh, ette nähtud õigus äh, nõuda mõne foto kustutamist näiteks, on ka aruandekohutustus, näiteks see, et et andmete töötleja peab järgima andmekaitse eeskirju, mis määruses kirjas on, ning äärmiselt oluline muutus on äh, ühtse pöördumiskoha äh, kontseptsioon, et äh, on olemas üks äh, ametiasutus, mille poole kodanikud peavad pöörduma ning et et iga kodanik saaks või peaks pöörduma ainult ühe ametiasutuse poole ning samal ajal ka ettevõtted saaksid samuti pöörduda ainult ühe ettevõtte, ühe asutuse poole ning ette on nähtud ka ühisoperatsioonide võimalus järelevalveasutustele ning ühtsed sanktsioonid ning ette on nähtud ka vaidluste lahendamise mehhanism. lisaks sellele loob määrus andmete töötlejate jaoks ka uusi kohustusi, näiteks eraelu kaitse, näiteks äh, uute äh, äh, lõimitud äh, andmekaitse ja ette on nähtud ka eraelu eraelu kaitse hindamine, eelnev hindamine ja need meetmed, mis, mida on analüüsitud erinevatel tasanditel, on näidanud, et teksti on vaja veel parandada meie kõigi jaoks on selge, et äh, meil on vaja selget äh, teksti, väga selget instrumenti, mis ei jätaks mingisuguseid äh, halle tsoone, me peame vältima seda, et tekiks olukordi, mis tulevikus viiksid meid ummikusse ning et mis takistaksid lõpuks tehnoloogilist arengut, takistaksid turgudel toimimist või ettevõtetel toimimist ja takistaksid ka kodanike tegutsemist ning mis puudutab direktiivi ettepanekut, te teate, et tegemist on andmevahetuse ja andmete edastamisega, millega tegelevad äh, ametiasutused riigi tasandil või ka piiriüleselt, äh, Euroopa Liidu liikmesriikide äh, ja kolmandate riikide ametiasutuste vahelist andmete edastamist puudutab see. sellega asendatakse hmm, üheksakümne viienda aasta direktiivi, see puudutab äh, ainult äh, andmete edastamist äh, Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolmandate riikide vahel ja välja on nähtud Europol, Eurojust ja, ja salateenistused ning vaja on ähm, direktiivi ettepanek läbi vaadata, sellepärast et äh, Lissaboni lepinguga kehtestati uued äh, kohustused, näiteks andmekaitsekohustused, mis kehtivad äh, kõigis Euroopa Liidu tegevusvaldkondades, ka politsei ja õigusalase koostöö puhul kriminaalasjades ning vaja on tugevdada koostööd vastavate ametiasutuste vahel ma ütlesin, et äh, direktiivi analüüs tehnilisel tasandil äh, toimus juba septembris ning seda järgnevate kuude jooksul veel ka jätkatakse. eesistujariigina me teame, millised äh, on probleemid, mis on seotud selle direktiiviga, aga tehnilisel tasandil jätkatakse jõupingutusi selle parandamiseks ning me teame ka reservatsioone, mis on esitatud nõukogus ning üldisi probleeme ja muresid, mis endiselt olemas on. aga me tahame oma jõupingutusi jätkata selleks, et seda direktiivi käsitlemist lõpetada, me üritame leida kuldset keskteed ning ma tahaks teile teatada, et tehnilisel tasandil on äh, arutatakse neid TAPiks siis äh, nõukogu töörühmas ette on nähtud kuus kahepäevalist koosolekut ja horisontaalseid teemasid mm, käsitletakse samuti ning kõik äh, liikmesriigid osalesid Nicosias äh, toimunud äh, mitteametlikul kohtumisel ning ka poliitiliselt jätkatakse paketi arutamist vaja on äh, tööd jätkata ning äh, seetõttu on äh, ette nähtud selle teema käsitlemine ka eesistuja sõprade hulgas tegemist on äärmiselt oluliste teemadega, nagu näiteks VKE-dele tekitatavad kulud, aga on ka palju muid teemasid, mida on vaja arutada, millest rääkis juba ka härra Schultz. ma tahaksin lõpetuseks öelda, et selleks, et saavutada oma eesmärke, on meil vaja teha koostööd teiega, see on äh, kõige olulisem e, eduelement Euroopa Parlament on meie peamine partner ning äh, seetõttu me peame tegema koostööd ja ühiselt äh, üritama saavutada parimaid tulemusi. me peame töötama välja õigusliku instrumendi andmekaitse jaoks, mis tagaks piisava isikuandmete kaits-, kaitse, me tahame põhimõtteid tugevdada, mehhanisme tugevdada ning samal ajal on meil vaja sellist eh, me, eh, instrumenti, mis tagaks ka meie majanduskasvu. ja nüüd on sõna proua Lepailil ähm, Euroopa Komisjonist. Eh, suur tänu! kõigepealt komisjoni poolelt on dialoog liikmesriikide parlamentidega meie jaoks väga tähtis, me oleme teadlikud teie panust, panusest, senisest panusest, oleme tutvunud teie seisukohtadega ning oleme valmis teie märkusi ja ettepanekuid arvesse võtma. ja ma arvan, et praegune arvamuste vahetus toimub väga õigel ajal just praegu toimuvad läbirääkimised meie kaasseadusandjatega, nõukogu ja Euroopa Parlamendiga ja seetõttu teie seisukohad, teie tänased märkused on meie jaoks kõrges hinnas. täna hommikul olete juba kuulnud palju andmekaitsest ning komisjoni esindajana püüaksin ma veel teha kokkuvõtte meie kavatsustest seoses määruse ja direktiivi ettepanekutega, mis käsitlevad andmekaitset. mis siis olid meie kavatsused? vastuse leiate juba meie tänase hommikuse vooru pealkirjast Usalduse loomine digitaalses ja üleilmastuvas maailmas. Te kuulsite juba, kuidas eelkõnelejad rääkisid, kuidas andmete töötlus on arenenud ning tõenäoliselt areneb veelgi lähiaastatel. nii et meie esimeseks eesmärgiks õigusloomelisi ettepanekuid tehes oli isiku, üksikisikute õiguste tugevdamine. me tahaksime, et üksikisikutel oleks kontroll oma andmete üle ja seetõttu oleme teinud äh, erinevaid äh, ettepanekuid äh, andmete liikuvuse kohta, kus äh, ja andmete ülekanduvuse kohta, kus äh, on õigus saada koopiat oma andmetest ja anda neid edasi, me oleme teinud ettepaneku äh, üksikisikuid puudutavate läbipaistvusmeetmete kohta, teie kui üksikisik, teil on õigus saada teada, millistel avalikel asutustel ja ettevõtetel on andmeid teie kohta ja milliseid andmeid. ja me oleme püüdnud teha ettepanekuid äh, mitmete meetmete kohta, mis tekitavad usaldust digitaalses keskkonnas. seda sellepärast, et kaitsta loomulikult kodanikke, aga ka sellepärast, et me leiame, et äh, usalduse tekitamine digitaalses äh, keskkonnas on kõigi huvides, kõik uuringud, mida me oleme läbi viinud, kõik meie sidemed on kinnitanud, et väga paljud tarbijad ei usalda digitaalset keskkonda ja seetõttu suhtuvad nad digitaalsesse keskkonda vastumeelselt, nad ei taha internetis osta äh, midagi või edastada andmeid äh, läbi interneti äh, muudeks otstarveteks. nii et see oli siis üks meie esimene eesmärk seoses, meie esimene eesmärk oli üksikisikute kaitse digitaalses keskkonnas usalduse tekitamine. meie teine eesmärk, see oli õigusraamistiku lihtsustamine andmekaitse vallas. kui te nüüd äh, jälgite arengut andmekaitse vallas, siis äh, praegu on meil kakskümmend seitse andmekaitsesüsteemi sellepärast et meil on äh, direktiiv, äh, see direktiiv oli äh, väga heaks lähtealuseks, omal ajal suureks verstapostiks andmekaitse arengus, kuid seda direktiivi on üle võetud väga erinevalt kahekümne seitsmes liikmesriigis, mis on iseenesest mõistetav direktiivi puhul. ja seetõttu on ettevõtete elu andmekaitsega seoses väga keeruline kui tegemist on ettevõttega, kes tegutseb Euroopa Liidus, siis see ettevõte peab täpselt teadma, millised on õigusaktid kahekümne seitsmes liikmesriigis, teadma nende õigusaktide üksikasju ning äh, olema ühenduses mitmete õiguskaitseorgani, äh, andmekaitseorganitega. meie tahtsime kõike seda muuta lihtsamaks ja sujuvamaks. ja me oleme otsustanud seetõttu teie ettepaneku kahe instrumendi kohta äh, Äh, me oleme otsustanud teha määruse ettepaneku, mis on otsekohaldatav kogu Euroopa Liidus ja me otsustasime seda sellepärast, et me arvame, et me ettevõtetele aitame kokku hoida sellega üks koma kolm miljardit aastas, kuivõrd siis kehtib igal pool ühesugune süsteem. ja ettevõtted ja üksikisikud peavad siis pöörduma ainult ühe andmekaitseorgani poole ja lik-, ettevõtted, kes tegutsevad mitmes liikmesriigis, saavad sellest äh, palju kasu, äh, sellepärast et äh, meil on ühtne kontaktpunkt ja siin oli siis meie eesmärgiks lihtsustamine. samuti tahtsime me haldusmeetmeid kujundades, haldusmeetmed on möödapääsmatud kogu selle süsteemi haldamisel, me tahtsime äh, seejuures aga tagada, et arvesse oleks võetud äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete erivajadused, nagu te teate, üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on väiksed või keskmise suurusega ja loomulikult nad tahavad andmekaitse eeskirjadest kinni pidada, nad ka teevad seda, kuid me ei tahaks, et me neid äh, liigselt äh, koormaks haldusküsimustega ja seetõttu on ähm, mõningaid konkreetseid teemasid, konkreetseid üksikasju, mille puhul on äh, VKE-del eritingimused, neil ei pea olema andmekaitseametnikud, äh, nad ei pea tegema mõjuhinnanguid, äh, nad ei pea esitama dokumente, samasuguseid dokumente, nagu peavad esitama suurettevõtted. ühe, üks erand on siiski Need väikesed äh, ettevõtted, kelle ülesandeks on delikaatsete andmete töötlemine, nemad, äh, neid see erand ei kata. aga suurem osa väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest on, on vabastatud äh, andmekaitsega seotud nõuetest. ja eesmärgiks oli, et meil oleks selline õigusakt, mis äh, püsiks ka tulevikus, kui me võtame vastu Euroopas mõninga, mõne õigusakti, siis äh, peab see õigusakt suutma ajaproovile vastu panna, me ei saa seda kahe aasta pärast äh, hakata muutma. ja kahe aasta pärast ei saa me öelda, et kõik oli küll kena, aga nüüd on tehnoloogia muutunud ja õigusakt vajab muutmist. seepärast on meil vaja tõesti ajaproovile vastupidavat õigusakti ja seda silmas pidades oleme me teinud äh, ka oma erinevate meetmete ettepanekud. ühte mainis siin ka president Schulz, nimelt delegeeritud aktid. paar sõna ka delegeeritud aktide kohta. delegeeritud aktid annavad komisjonile võimaluse määrusest lähtudes ja loomulikult äh, Nõukogu ja Euroopa Parlamendi järelevalve all selgitada äh, üksikasju, mis äh, määruses sees ei ole. see ei tähenda määruse ülevaatamist, see tähendab üksikasjade täpsustamist. ja seetõttu need delegeeritud aktid meie jaoks on paindlikkuse element, mis on vajalik selleks, et meie õigusakt püsiks ajakohane ka tulevikus. selle kohta on äh, õige mitmeid sätteid meie määruses, kuid aega praegu väga palju ei ole, nii et äh, ma räägiksin paari sõnaga ka direktiivist direktiivis keskendutakse õiguskaitse äh, kogukonnale, andmete ülekandmisele selles konkreetses valdkonnas. me usume, et meie praegune direktiivi ettepanek on märksa parem äh, praegu kehtivast raamotsusest, sellepärast äh, et äh, rakendus, rakendamine ja järelevalve tagab nii komisjoni kui ka Euroopa Kohtu poolse järelevalve raamotsuse puhul seda praegu ei ole. ja see direktiiv vastupidiselt raamotsusele ei hõlma mitte ainult äh, piiriülest andmete töötlemist, äh, vaid ka äh, andmete töötamist, töötlemist õiguskaitseorganite poolt siseriiklikult. seda sellepärast, et praeguses maailmas on üha raskem määratleda, mis on piiriülene ja mis on siseriiklik ja kõik meie konsultatsioonid, kõik meie kuulamised on ähm, viinud meid järeldusele, et see on praktiliselt võimatu. oleme teinud ettepaneku ka ühtlustada võimalikud piirangud üldreeglitele piirangud üldreeglitele on praegu liikmesriigiti erinevad ja seetõttu meie teeme äh, ettepaneku et äh, tuleks ühtlustada üksikisikute õigusi piiravad Äh, sätted. nii et äh, me peaksime kasutama võimalust ja uurima siis põhjalikult neid sätteid, mille eesmärgiks on tagada isikuandmete kaitse ka õiguskaitse valdkonnas. see on ähm, väga eriline valdkond äh, andmekaitsega seoses, nii et äh, me peame väga hoolikalt äh, selle valdkonnaga tegelema. praegu me teeme koostööd oma kaasseadusandjatega, tegeme väga konstruktiivset koostööd ja nagu eelkõnelejad ütlesid, komisjoni ettepanek Äh, on äh, juba meie kaasseadusandjatele meeltmööda, aga on loomulikult küsimusi, kus meie seisukohad lahknevad ning me ka katsume üheskoos konstruktiivselt need probleemid lahendada. suur tänu, suur tänu teie panuse eest ja nüüd asume meie arutelu juurde. meieni on jõudnud viis sõnasoovi, hakkame aga pihta ja siis äh, anname veel ka meie kõnelejatele siin võimaluse äh, vastata saalist kõnelejatele. Äh, Hispaania parlamendist proua Fadet. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, tahaksin avaldada tunnustust Euroopa Parlamendile, tänada Euroopa Parlamenti selle ürituse korraldamise eest, te andsite võimaluse meile, liikmesriikide parlamentide liikmetele ka oma sõna sekka öelda, tahaksin äh, tänada ka Euroopa Komisjoni õig-, seadusandliku ettepaneku ja algatuse eest. Äh, õigusaktid äh, selles valdkonnas vajavad ajakohastamist, selleks on viimane aeg. see on väga positiivne areng. nagu me juba täna oleme kuulnud, andmete kogus äh, internetis äh, on äh, kasvanud äh, üüratult ja seda tuleb arvesse võtta. praegune ettepanek toob meile ühtlasema lähenemise liikmesriikides andmekaitsele ja ma arvan, et meie kodanike ootused äh, seoses andmekaitsega ähm, on ka seotud ühtlustamisega. komisjon äh, rääkis ka äh, andmetest, piiriülestest andmetest, olulised on aga andmed, äh, mis on väljaspool Euroopa Liitu ja mis puudutavad Euroopa kodanikke, me peame tagama, et et äh, meie vastu võetud õigusaktid on tõhusad, tagavad tõesti meie kodanike ja ettevõtete äh, eraelu puutumatust puudutavad õigused ja samuti ükskõik, milline see uus õigusakt ka poleks, peab see aja proovile vastu suutma panna ja äh, uued õigusaktid peavad äh, olema kokku sobitavad, äh, sobitatavad tehnoloogia arenguga. härra Aguilar ütles, et ähm, meie õigusaktid peavad tõesti olema tõhusad ähm, ja seetõttu on vaja mõningaid sätteid ajakohastada jooksvalt. Äh, vaatame siin artiklit seitseteist näiteks äh, andmete liikumise, äh, liigutamise õigus või sellest keeldumise õigus internetis siis äh, otsingumootorite küsimus, otsingumootorid peavad äh, olema vastutustundlikud ja äh, sätted, mis puudutavad otsingumootoreid, võiksid olla täpsemad. otsingumootorid ei peaks olema mitte ainult äh, vahemehed äh, nii-öelda äh, või neutraalsed äh, vahelülid äh, ka otsingumootoritega seoses, äh, tuleb äh, püüda tagada eraelu puutumatust puudutavaid põhimõtteid ja ka intellektuaalomandiõigusega puut-, seotud põhimõtteid ja lõpetuseks, lugupeetud juhataja, meid ümbritseb majanduskriis, selle laastav mõju ja seda arvesse võttes ei tohi unustada demokraatiat, demokraatiat tuleb tugevdada, meie institutsioone tuleb tugevdada ja seetõttu me leiame, et komisjoni ettepanekutes äh, sisalduvad delega-, delegeeritud aktid ähm, on äh, liigsed, tegemist ei ole lihtsalt halduslike aktidega, tegemist on tõeliste delegeeritud aktidega ja ma arvan, et meie lähenemine peaks olema demokraatlikum kui delegeeritud äh, aktidega, seda on võimalik tagada. ja Itaalia senat, äh, austatud proua Allegrini, suur tänu! Itaalia on äh, andmekaitsepaketi reformi poolt. ja paar märkust ka meie poolt instrumendid, äh, mis on koostöös vastu võet-, mis peavad koostööd tegema, Europol, äh, prokuratuuriorganid ähm, peavad tegema koostööd, selline algatus on äh, väga teretulnud. standardid kujundatakse selliselt, selliseks, et neid saab rakendada kogu liikmesriigis ja kõikides, kõikides liikmesriikides ja kogu Euroopa Liidus ühtluse, ühtlaselt. aga siis jääb veel lähimuspõhimõte mõningatel liikmesriikidel võib tekkida põhiseaduslikke probleeme. jääb ka ühtsete standardite määruse küsimus, määratluse küsimus, mõningad liikmesriigid võivad vastu võtta oma standardeid, mis ühtlustatust õõnestab. vastupidiselt lähimuspõhimõttele on teie lähenemine artiklis kaheksakümmend seitse väga üldine andmete ülekandmine kolmandasse kolmandatesse riikidesse proksi kaudu võib olla problemaatiline. artikkel viiskümmend üks, see ühtne kontaktpunkt. kodanikud ei saa pöörduda enam oma liikmesriigi ametiasutuse poole. ja äh, see määrus äh, on loomulikult väga äh, Äh, hea äh, areng, kuid äh, isikuandmete käsitlemine artikkel ja artikkel seitseteist õigus olla unustatud vajavad veel ülevaatamist, sellepärast et liikmesriigiti on olukord erinev. Mr Richard Kallist for the next two minutes, Mr Kallits. härra Kallits, järgmised kaks minutit, palun. ja również gratuluję Komisjoni Europejskiej. suur tänu kas ma võiksin kõigepealt Euroopa Komisjoni õnnitleda selle algatuse väljatoomise eest ja suur tänu ka Euroopa Parlamendile tänase kohtumise korraldamise eest. meie Poolas toetame seda algatust, sest äh, meil on vaja kaasaegset äh, andmekaitse raamistikku sellegipoolest on teatud puudusi Euroopa Komisjoni ettepanekus. kui on sisse viidud delegeeritud õigusaktid, siis peaksid nad sisse olema viidud ainult sel juhul, kui neid on tõesti ka hädasti vaja. praeguses ettepanekus on neid liiga palju. delegeeritud õigusaktid on ette nähtud selleks, et Euroopa Parlamendist mööda minna. ja ma tahaksin teie tähelepanu siin pöörata sellele väga äh, segasele sõnastusele. artikkel seitseteist on siin väga kahtlane, siin nimelt äh, mainitakse kolmandat äh, kolmandaid osapooli, keda ka tegelikult ei ole. internetiajastul, digitaalsel ajastul kus meil on võimalik uusi linke klikata tõesti murdsekundite jooksul, ei ole õigustatud siin kolmandate osapoolte mainimine. siin on viide peatükile kaks, aga siin on terves direktiivis mitu erinevat lõiku ja need on kõik jaotatud peatükkideks, nii et peatükke kaks on mitu tükki. ja peale selle on väga palju äh, hooletut sõnastust ning see viide teenusepakkujatele, administraatoritele väljaspool Euroopa Liitu. ja kogu see keelekasutuse küsimus ja nagu näiteks, et kas see, kas need meetmed äh, oleks tähtajalised või tähtajatud. meil Poolas on probleeme rahvusvaheliste lepingutega, sellepärast et osa meie naabritest, nagu näiteks Valgevene, kasutavad andmeid äh, totalitaarsetele eesmärkidele, sellepärast et Valgevenes äh, on äh, võimul totalitaarne režiim ja meie peame ka selliste küsimustega tegelema, nii et Poola parlamendi nimel ma tahaksin teile öelda, et äh, see direktiivi ettepanek tuleb üle vaadata, aga me toetame teid selles. suur tänu ja järgmisena härra Kiriakos Tefilidis, palun. härra esimees ma tahaksin tänada mm, härra justiitsministrit ja ka härra Nikolaod, Küprose parlamendi esindajat. ma tahtsin rääkida kahest asjast. esmalt, kui me mõtleme sellele, et milliseid elemente, milliseid fakte me härra Nikolaod kuulsime, siis me näeme, et äh, raamistiku ülevaatamine on mm, vägagi ajakohane, me kasutame kõik praegu internetti, nutitelefone, tahvelarvuteid ja internetipangandust ja hoolimata sellest, et äh, meil on tõesti väga vaja äh, selle teemaga tegeleda, on minu kartus, et me mm, oleme siiski liiga aeglaselt tööd teinud ning teine märkus, Euroopa Parlamendis me ootaks, et meil oleks üldine määrus, kus äh, kehtestatakse üldine õiguslik raamistik, aga selle asemel on meil üks määrus ja direktiiv. tegemist on sellise killustamisega ja ma arvan, et see võib anda liiga palju mänguruumi ja jätta seaduslünki ja see on asi, mida me tegelikult tahame vältida. see on see tendents, et me loome mingeid erandeid ja seda me võime jälgida ka siin andmekaitsepaketi puhul, et kasutatakse liiga üldisi definitsioone, nagu näiteks eh, õiguslik huvi, õigustatud huvi kuidas me rää-, saame rääkida sellest, et me loome usaldust, kui mängureeglid ei ole selged, kuna me teeme mingeid erandeid? ning kolmas märkus. isegi kui võetakse vastu need erinevad instrumendid, direktiivis on äh, Eh, ametkondadele, mis tegelevad eh, kriminaaljälitusega ette nähtud väga eh, madalad nõudmised ja see on problemaatiline, sellepärast et neil on järjest rohkem vaja ligipääsu erasektori andmebaasidele ja minu küsimus on, et kuidas nõukogu äh, õigustab seda õigusliku raamistiku killustamist ja millal me saame ähm, direktiiviga edasi minna? Uh, nüüd edasi äh, Hollandi tei-, parlamendi teine koja proua Kesthömer, palun For having the possibility of pushing forward my question. Thank you, Mr Chairman, and thank you very much for suur tänu, et andsite mulle võimaluse esitada küsimuse. ma arvan, et minu küsimusele võiks kõige paremini vastata proua Le Peil. miks selle asemel, et VKE-de piir panna kahesaja viiekümne töövõtja peale vaid me, me peaksime lihtsalt pa paika panema andmete mahu, mida ettevõtted töötlevad. jah, kõik soovivad äh, kaitsta VKE-sid suure halduskoormuse eest, sest neil on tõesti raske selle seaduse sätteid tööta, täita, kuid äh, siin ei ole tähtis, kui palju on töövõtjaid, vaid pigem andmemaht, mida töödeldakse, sest isegi kümne töövõtjaga ettevõte võib tõesti miljonite inimeste andmeid töödelda. nii et ma ei saa aru, miks me ei võiks andmemahu järgi panna nende ettevõtete suurust paika, mitte aga töövõtjate suur arvu järgi. suur tänu ja järgmisena Poola parlament ja Andrei Kavrevski, palun. Kasolevski, palun suur tänu! ma sooviksin e, tulla tagasi selle juurde, mida mu kolleeg e, õiguskomisjonist ütles. mõlema mõlema dokumendi üle on peetud e, Poolas läbirääkimisi, millesse on olnud kaasatud parlamendisaadikud, eksperdid ja ettevõtete esindajad. ma tahaksin lisada paar sõna sellele, mida härra Kallis ütles. me toetame üheainsa pöördumiskoha sisseviimist, vastupidiselt Itaalia kolleegile. meie leiame, et äh, üks ühtne pöördumiskoht on väga hea mõte ja üleilmastunud maailmas on väga raske tagada õigust teatud andmeid unustada. asjad liiguvad tänapäeval tihti etteaimatamatult ja sellepärast tuleb meil vaadata, mis suunas need protsessid liiguvad, kuid ma kardan, et see andmete kustutamise õigus äh, et selle tagamine on väga raske. ettevõtjad on meile teada andnud, et neil on probleeme sellega, et ei ole piisavalt tagatud äh, konfidenta-, konfidentsiaalsed äh, terviseandmed, väga palju andmeid on äh, lihtsalt kuskil liikumas ja komisjoni ettepanek neid ei kata ma sooviksin, et äh, komisjoni õiguspeadirektoraadi esindaja arva, avaldaks oma arvamust nende delegeeritud õigusaktide liiga suure arvu pärast. nüüd pärast seda, kui oleme kuulnud äh, tervet rida küsimusi ja ma tean, et väga raske on kella meie kellaaegadest kinni pidada, kuid sellegipoolest meil on mõned minutid, nii et äkki me saame siitpoolt lauda anda ka vastused. ma teeksin ettepaneku, et äh, alustame samas järjekorras, nagu te esialgu sõna saite, nii et kõigepealt kolm-neli minutit ja härra Nikolau, palun aitäh, ma alustan esimese esitatud küsimusega, esitajaks oli Hispaania kõneleja ja küsimus puudutas kodanike usaldust. tõhus äh, tõhusad õigusaktid, mis on selged, mis äh, tagavad usalduse, võivad äh, olla edukad määrusega kehtestatakse õigused äh, nagu õigus andmetele juurdepääsule, õigus andmeid parandada, õigus olla unustatud Äh, õigus kustutamisele, ehkki sellega on probleeme. Ähm, selle elluviimisega on raskusi, aga ma arvan, et tehnoloogia annab meile vastused juba meie küsimustele. õigus kustutamisele on äärmiselt oluline ning loomulikult ka andmete edastamine on äärmiselt oluline, et pöör-, oleks võimalus pöörduda äh, kontrolliasutustele, järelevalveasutuste poole Need asjad on kodanikele väga olulised ning äh, nende menetluste kaudu võib äh, kodanik äh, jõuda usalduseni. see on määrus, mida kohaldatakse ühtemoodi kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ja nüüd härra Triantafylidise küsimus, miks me oleme õigusaktide läbivaatamisega <clears throat> hiljaks jäänud ja see selle kohta tahaks öelda, et kui räägitakse inim-, me räägime inimõigustest ja kui me üritame õigusi kaitsta õigusaktide kaudu, siis äh, see on äh, ilmselt üks raskemaid asju, mida õigusaktidega üldse teha saab. ja eriti muidugi siis on see nii, kui neid äh, õigusi kaitstakse, aga teataval määral ka piiratakse, soovitakse saavutada tasakaalu, on, sellisel juhul on vaja pidada selliseid arutelusid äh, ja sellist dialoogi nagu täna, et jõuda mingile konsensusele, äh, mis võimaldaks meil kodanike jaoks jõuda tasakaalustatud lahenduseni. ma ei arva, et me oleme hiljaks jäänud siin on mängus väga olulised huvid ja me peame tõesti kõiki aspekte arvesse võtma selleks, et heale lahendusele jõuda. ja mis puudutab volitusi, siis me oleme väga palju tegelenud selle teemaga, me peame äh, olemasolevad õigusaktid ähm, läbi vaatama, aga ma arvan, et kui tegemist on delegeeritud õigusaktidega, siis vaja on äh, ette näha ka teatavad äh, piirangud, need peavad olema määruses nendes määratletud, me ei tohi minna kaugemale, kui määrus ette näeb. nii näeme meie juristidena seda olukorda, see lihtsalt ei oleks võimalik. suur tänu, härra Nikolai ja nüüd minister Luka, palun. Εκεί που έμεινε ο κ. Νικολάου όσον αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ma jätkan sealt, eh, millega härra Nikolau lõpetas. See on teema, millega tegelevad kõik liikmesriigid ja lõpuks on asi nii, et kui me liikmesriikide muresid tõsiselt võtame, Ehm, siis juunis, äh, juulis mitmeamet, mitteametlikul äh, kohtumisel kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal juulil Nicosias me arutasime seda ja seal me leidsime, et me peame leidma võimalusi menetluste arvu vähendada ja see oli ka liikmesriikide arvamus, et äh, neid on liiga palju. ja nüüd üldine sõnavõtt õigus unust-, olla unustatud, artikkel seitseteist, sellega on seotud äh, väga praktilised probleemid. tegemist on esimese sammuga äh, kontrolli suunas äh, selles tekstis ja seetõttu on meil vaja aega selleks, et see ellu viia. meil on vaja kõikide osalejate äh, panust. ma ei arva, et äh, siin on võimatu lahendust leida, tegemist on olulise teemaga ja me leiame lahenduse ning härra Triantafylidise äh, ähm, küsimus nüüd, et miks meil on eraldi määrus ja direktiiv, et miks me need äh, lahutame? ma juba oma kõnes käsitlesin neid, seda teemat. mõlemad instrumendid peavad käima käsikäes, me oleme väga paljusid artikleid analüüsinud viimase kahe, kahe poole kuu jooksul ja me oleme alustanud juba ka direktiivi esimeste artiklite analüüsiga ning me oleme jõudnud järeldusele, et olemasolev olemasolev õiguslik korraldus viis selleni, et meil oli kakskümmend seitse erinevat öö, Äh, õigusakti nende, selle teema kohta ja see ei olnud tõhus. ja kuna määrus on ähm, vähem paindlik, siis ei võimalda see liikmesriikidel äh, siseriiklikult erandeid teha. loomulikult on siin probleeme äh, aga me oleme siin selleks, et äh, teha koostööd, äh, kor-, korjata teavet, teha koostööd äh, komisjoni, parlamendiga, me peame kõik asja arutama, me peame asja arutama ka ettevõtetega ja seda eesistuja ka teeb. me peame saama teavet, me peame saama eriarvamusi, ma ei arva, et me oleme ma-, maha jäänud ajast, ehm, tegemist on äri, äri, eriti olulise õigusaktiga ja seetõttu me ei tohi kiirustada. ja me üritame Iirimaale, järgmisele eesistujale anda hea ähm, töö üle, et neil õnnestuks äh, sellega lõpuni jõuda ning direktiiv, siin on tegemist andmekaitse sätetega, mis puudutavad politsei ja äh, politsei koostööd, õigusalast koostööd ning vaja on tagada ka teatav paindlikkus vastavate ametkondade vahel Euroopa Liidus. nii soovitakse tagada tasakaalu inimeste isiku õiguste vahel ja Ähm, ning, ning õi-, ning õigusaktide tõhusa äh, rakendamise vahel. härra esimees, ma arvan, et et oli veel üks üldine sõnavõtt, ma ei tea, kuhu ma selle paberi pannud olen, aga lõpetuseks äh, sooviksin ma öelda, et äh, äärmiselt oluline on, et me kõik teeks, kõik teeksime tihedat koostööd, et parlament, nõukogu ja komisjon teeks tihedat koostööd, ainult nii on võimalik jõuda lahenduseni. suur tänu, minister Luka ja proua Lõbai, komisjoni peadirektor, palun suur tänu! ma püüan siis vastata mitmetele küsimustele, millele pole veel vastatud. Äh, proua Anne Krini Teie mainisite siin lähimuspõhimõtet. lähimuspõhimõtte kohta siis äh, paar märkust. juhin tähelepanu sellele, et põhiõiguste harta artikkel kaheksa nõuab, et andmekaitse tase oleks ühtlane kogu Euroopa Liidus. ja see on väga hästi kooskõlas ka Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga kuusteist, mis äh, on meie õiguslikuks aluseks meie tehtud ettepanekutes. proua Legrini, te ütlesite ka, et teil on kahju, et kodanikud ei saa enam proovida oma, pöörduda oma liikmesriigi andmekaitseorgani poole. nii see ei ole kodanikud saavad alati pöörduda omaenda andmekaitseorgani poole ja just nimelt see liikmesriigi andmekaitseorgan, andmekaitseasutus võtab ühendust äh, siis äh, selle andmekaitseasutusega, kes äh, kõnealuse juhtumi eest vastutab, ükskõik millise juhtum siis ka ei seisneks ja meie jaoks oli väga oluline see, et liikmesriikides jäävad alles andmekaitseasutused ja need, ja need on kodanikule lähedal. proua Kesthoisen, te rääkisite väikesest ja kesk, väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest ja sellest, et me oleme töövõtjate arvu seadnud piirmääraks kakssada viiskümmend. kakssada viiskümmend sellepärast, et see on Euroopa, Euroopa Liidu väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratluse kasutatav mm, arvnäitaja, kõik äh, on sellega nõus ja mitmetes määrustes juba kasutatakse seda definitsiooni nii et äh, põhimõtteliselt äh, need väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle töötajate arv on äh, töötajate arv on väiksem, need ettevõtjad peavad küll määrust järgima, kuid siiski on vabastatud teatavatest nõuetest. ja samas oleme ka riskitegurid arvesse võet-, võtnud, nagu te isegi ütlesite, võib olla tegemist väikeste ettevõtetega, kes äh, töötlevad väga palju andmeid, sealhulgas ka delikaatsed andmed. seda oleme me arvesse võtnud ja me oleme teinud siis äh, ühe erandi kohta ettepaneku oma määruses. Need ettevõtted, kes töötlevad, kes äh, kelle töö keskmeks on delikaatsed andmed ähm, ja nemad siiski ähm, peavad täitma ka selliseid kaitsemeetmeid nagu mõjuhinnangud, äh, andmekaitseametniku töölevõtmine ja, ja nii edasi, sellepärast et nende äh, töö ülesannete keskmes on andmete kaitse. Äh, härra Kalits Teie äh, ütlesite, äh, et kasutatakse äh, nii-öelda ähmaseid termineid ja üldist keelekasutust ja tõesti jah, mõningad artiklid tuleb üle vaadata, seda tööd me praegu teeme koos oma kaasseadusandjatega ja suurem osa ajast inimesed, kes loevad määrust, äh, püüavad näha tavaliselt meie töö negatiivseid külgi äh, ja, ja kõiki neid äh, raskusi, mis sellega ka ettepanekutega kaasnevad, kuid reeglina meie ettepanekud siiski on palju helgemad ja taha, püüdlevad helge, helgemate lahenduste poole ja ühesõnaga me töötame praegu nende sõnastuste kallal. andmete ülekandmine kolmandatesse riikidesse, seda mainis samuti proua Allegrini. oleme tõesti püüdnud äh, süsteemi lihtsustada, samas äh, äh unustamata kaitset. kui on võimalik andmeid kanda üle kolmandatele riikidele, siis äh, tuleb lähtuda piisavuse, piisava kaitse põhimõttest, äh, piisava kaitsemenetlusest, mis on juba äh, olemas ja seda tuleb lihtsalt paremini töösse võtta ja ettevõtetel on ettevõtetele on tehtud ettekirjutusi juba, nii et on võimalus andmeid üle kanda kõrgetasemelise kaitse osas järeleandmisi tegemata. suur tänu, proua Lebail! suur tänu, härra Nikolau, härra Luka ja suur tänu ka president Schulzile, et ta juhtis meie esimest arvamuste vahetuste vooru suur tänu kõigile osalejatele. meil on äh, väga raske äh, oma meile eraldatud ajaga toime tulla, aga meil on see siiski õnnestunud ja nüüd äh, algab meie tänase hommiku teine arutelude voor. ja seda arutelude vooru juhib kolleeg Jan-Philipp Albrecht, kes on Euroopa Parlamendi raportöör meie kodanikuvabaduste komisjonis selle andmekaitsemääruse küsimustes ja kõnelejad, meie esinejad samuti vahetuvad siin poodiumil. meie järgmine voor kestab kuni kella kaheteist kolmekümneni, siis toimub lõunapaus ja tuletan teile meelde, et asekomisjoni asepresident Vivian Reding ja põhiõiguste ja justiitsküsimuste eest vastutav volinik avavad meie pärastlõunase vooru täpselt kell kolm. aga praegu suur tänu ja nüüd anname võimaluse järgmistel esinejatel siia poodiumile tulla Dear ladies and gentlemen, I would like to continue. kallid daamid ja härrad, jätkame. Welcome everybody. tere tulemast tagasi alustame teise vooruga meie parlamentidevahelisest kohtumisest. mul on väga hea meel näha siin nii palju inimesi, kuna aeg jookseb, tuleb meil jätkata. meil tuleb lõpetada pool üks, sellepärast et ka tõlgid soovivad minna lõunapausile ütleb kõneleja. nii nagu alguses juba öeldi, meil on tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse, nii et igaüks võib kuulata ja rääkida oma emakeelt ja emakeeles ma tervitan siin meie kalleid külalisi, meil on siin viis külalist selleks, et rääkida harmoniseeritud ja tugevdatud andmekaitse õigustest ja põhimõtetest ühendatud maailmas. meil on väga palju inimesi, kes soovivad oma arvamust väljendada ja me tahame ka kõnelejatele lasta küsimusi esitada, sellepärast väga palju ei ole ettekanneteks aega. ma arvan, et äh, meil on piisavalt ainest, et äh, küsimusi esitada, seepärast ma raportöörina väga palju ei räägiks siin, sest raportöörina saan ma sellest küsimusest ikka ja jälle rääkida ja kõigepealt annaksingi kohe sõna meie külalistele. Teie poolt vasakult vaadates minu paremal käel siis on Marietta Karamanli, kes on Prantsuse Rahvusassambleest äh, Euroopa asjade komisjoni ase esimees, siis on Gerrit Hornung äh, Passau ülikoolist äh, minu vasakul käel on siin Franchoni, Funi, vabandust, kes esindab Microsoft Europe'it. Ähm, tema kõrval istub Nuria Rodriguez ähm, Euroopa Tarbijakaitseorganisatsioonist ähm, ning äh, viimane siin reas, mitte aga vähem tähtsam, Simon Davis Londoni School of Economicsist, Londoni majanduskoolist. Teile kõigile annan ma kümme minutit selleks, et teha sissejuhatav sõnavõtt ja me teeme kohe algust Marietta Karamanliga, palun, teil on sõna. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad andmekaitse õigusaktide raamistiku reformimine ja direktiivi ettepanek, mille kohta, mille tegi Euroopa Komisjon jaanuaris ja määruse ettepanek on tõesti väga tähtsad äh, ja kajastavad äh, meie üksikisiku põhiõigustega seotud küsimusi, meie eraeluga seotuvaid küsimusi, samuti igapäevaeluga seotuvaid küsimusi, aga ka haldusküsimusi. isikuandmete kaitse õigus äh, mis kajastub põhiõiguste harta artiklis kaheksa äh, ja Lissaboni leping on sellele andnud veel oma jõu ja samuti äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kuusteist tagab isi, äh, üksikisiku andmete kaitse meile ja me peame siis sellest lähtuvalt oma, oma elu kohandama ja Euroopa Liidu õigusaktid peavad ajaga kohanema, see on tõeline re revolutsioon, arvesse tuleb võtta erinevad sotsiaalvõrgud, võrgustik, äh, arvutimaailma laienemist, äh, pilve äh, laienemist. Euroopa Komisjon on teinud määruse ettepaneku, see iseenesest ei ole neutraalne ja sellel on oma tagajärjed, õiguste ühtlustamine, määrus tähendab otsekohaldamist ja mm, äh, sellisel juhul ei ole liikmesriikide õigusakti selle ülevõtmiseks nagu direktiivi puhul, tegemist on ühtlustamisega ja äh, tegemist on revolutsiooniga, kus, äh, mis ühtlustab erinevusi liikmesriikide vahel ühtlustamine peab leidma aset nii teksti tasandil kui ka praktikas ja ma rõhutan teile, et määruse ettepanekus on mitmeid progressiivseid elemente ja mm, samuti mm, isikuandmete kaitse vallas Euroopas see on väga teretulnud, uute õiguste ettepanekute äh, loomine äh, Euroopa Liidu kodanikele õigus äh, olla unustatud, ähm, õigus andmete ülekandmisele on tõesti suured edusammud ja me peame samas olema realistlikud äh, me oma õiguste osas, äh, õigus olla unustatud õigus andmete kustutamisele, see lähtub, ähm, see on artiklis seitseteist määruse ettepanekust ja inimestel on õigus äh, oma äh, andmete kustutamisele nende aegumisel ja samuti äh, andmete puhul, mis koguti andmete, andmesubjekti lapsepõlves, on isikul õigus olla unustatud ja see ettepanek praegu loob loomulikult Äh, ootusi, äh, millele peab, peavad Euroopa õigusloojad vastama äh, ja vastus peab olema praktiliselt toimiv, andmete omanik tuleb määratleda, kontroll, kontrollija ja artikkel seitseteist um, määruse ettepanekust vajab edasiarendamist andmete ülekandmise osas. isikul on õigus saada koopia oma andmetest äh, struktureeritud kujul ja see õigus äh, vajab täpsustamist, tekst ei äh, peaks Äh, ainult äh, nõusoleku äh, menetlusest lähtuma või lepingust. me peame vaatama ka intellektuaalomandiga seotuvaid õigusi erinevates õigusaktides ja samuti olemasolevate õiguste tugevdamine on väga hea nõusoleku õiguse küsimus ja äh, õigus äh, juurdepääsule andmetele, äh, need on elemendid, mis peaksid aitama meil saavutada tasakaalu määruses nii, et meie kodanike isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud. Tuleb kasutada, andmeid edastades tuleb kasutada selget keelekasutust, andmete nimekiri peab olema selge ja kui andmeid saadetakse edasi teistele äh, adressaatidele, tuleb informeerida äh, sellest äh, andmesubjekti, andmesubjekti peab andma oma teavitatud ja vaba nõusoleku selleks. nõusolek tähendab aktiivset sammu andmesubjekti poolt ja kui tegemist on alaealistega, peavad, peavad nõusoleku andma nende eest vastutavad isikud või vanemad. ja inimene ei pea äh, profileerimisega seotud meetmed peavad olema rangemalt ähm, määratletud ning äh, siis veel tagatised reform lähtub sellest, et äh, andmete töötlemise eest vastutav isik äh, on kõige äh, vastutavam, vastutab kõige eest, tema vastutab riskide eest ning samuti kontrollid aruandles see kõige delikaatsemates valdkonnas Need on väga positiivsed arengud. määruse ettepanek viib sisse tõsiseid muudatusi andmete kohta, mida äh, antakse edasi andmesubjektile. Äh, oluline andmete töötlemisest vastutav isik, äh, siis lepingute küsimus, lepingu kestus, andmete säilitamise aeg, õigus esitada kaebusi andmekaitseorganitele liikmesriikides, siis andmete päritolu, kui andmeid ei koguta otse asjakohaselt isikult. määruse ettepanek andmete töötlemise eest vastutav isik peab äh, läbipaistvalt andmekaitsega tegelema, tema poliitika peab olema äh, kergesti juurdepääseva ja äh, samuti tuleb jälgida häid tavasid ettevõttes. liikmesriikide kontrolliorganid ja nende koostöö liikmes, Euroopa Liidu tasandil on väga tähtsal kohal uute õiguste tagamisel kon-, liikmesriikide kontrolliorganid, nende äh, õigusi on ühtlustatud, äh, samal ajal peab neil olema teatav sõltumatus, äh, see on möödapääsmatu. see on oluline ka materiaalsetes küsimustes, liikmesriikide organite pädevused ähm, on tagatud nendes küsimustes, kus mis puudutavad äh, ettevõtteid, mis paiknevad liikmesriigi territooriumil ja äh, samas võib tekkida vajadus teha koostööd teiste liikmesriikide andmekaitseasutustega. tegemist on uue äh, mehhanismiga, kus liikmesriiki organ, kes saab kaebuse, vastutab selle eest, et viiakse läbi kontrolle oma territooriumil. Äh, mitmed liigid, äh, mitmeslikud riigid võivad olla äh, kaebuste esitatud, kaebuste protsessis osalised lahendus peab igal juhul erinevate alternatiivide hulgast olema kodaniku seisukohast kõige tõhusam ja seda tuleks praegusel hetkel veel üle vaadata. enne kui lõpetan, siis ma rõhutaksin veel kahte asjaolu meil on vaja äh, ühtlustatud äh, ja tõhusamaid õigusi. aga äh, delegeeritud aktid ja rakendusaktid on siia sisse toodud ähm, ja see on tegelikult näitab, et määruses on ebatäpsusi, mida tuleb veel, mille kallal tuleb veel töötada Euroopa Komisjon on teinud kahe teksti kohta ettepaneku ja üks neist äh, reformib üheksakümmend viis nelikümmend EU direktiivi ja teine äh, nõukogu raamotsust kaks tuhat kaheksa üheksa seitse seitse ja neid on kritiseeritud Euroopa andmekaitse äh, ametniku poolt ja ja nüüd me ja äh, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka veel sellele, et äh, need instrumendid, mille kohta on ettepanekud, äh, ei kehti Europolis, Eurojustis ega Euroopa Liidu institutsioonides praegu, ka politsei ja kriminaalõiguse valdkonnas meil on vaja rohkem äh, ühtlust äh, ja selle nimel tuleb veel tööd teha. Äh, aga praeguste ettepanekutega on tehtud tõsiseid edusamme, kuid ma arvan, et on mitmeid küsimusi, millega kallal komisjon ja institutsioonid peavad veel tööd tegema. The interpreters have to uh, snap for tõlgid peavad nüüd natukene hinge tõmbama, ütleb esimees. ma tean, et on äh, uus kogemus äh, rääkida siin suure rahva ees esimest korda, aga üritage mõelda selle peale, et teid tõlgitakse ja natukene aeglasemalt rääkima. nüüd annaksin sõna Gerrit Hornungile, kes tegeleb avaliku õiguse ja infotehnoloogia õigusega Passau ülikoolis ja tema oli üks esimesi teadlasi, kes kommenteeris Euroopa Komisjoni ettepanekuid, nii et sõna on teil, palun um,. I also have a bad record for speaking very quickly um.... suur tänu, ka mina olen tuntud selle poolest, et räägin väga kiiresti ütleb kõneleja, suur tänu komisjonile selle ettepaneku eest, sest ma arvan, et meil tuleb komisjoni tänada, sest siin on tõesti väärtuslikke mõtteid ja ettepanekuid selles dokumendis. järgmise kümne minuti jooksul keskenduksin nendele punktidele, mis minu arvates puudutavad just inim-, andmekaitseõigusi ma ei keskendu juba kehtivale seadusandlusele, sest äh, see on juba rakendunud, räägiksime pigem sellest, mida on vaja. esiteks on meil vaja äh, sellist äh, tähtajalist profileerimist ehk et me räägime sellest, et ühest isikust on kogutud väga palju erinevaid andmeid. artikkel kakskümmend piirab meetmeid, eesõnaga ei ole mitte profileerimist piiratud, vaid ainult meetmeid. mina isiklikult arvan, et kogu see profileerimine on naljakas. teiseks suureks probleemiks on äh, ühelt poolt kogutud andmete maht ja teiselt poolt kontroll ning see, et need ei ole omavahel tasakaalus ma arvan, et tuleks spetsiifilisemalt välja öelda, kas tõesti on seda tasakaalunihet vaja. siis see, mis puudutab artiklit kolm ja töökohta, ma arvan, et me peaksime, et ka siin tule-, ma arvan, et ka siin tuleks teha muudatusi, et väga palju on võimalik äh, erasfääri kaitsvat Äh, tehnoloogiast kasu saada. siin praegusel hetkel tehnoloogia ei va-, vasta andmekaitsesätetele. sellega on seotud ka andmekaitse märgid, mis on väga heaks meetmeks, kuid me ei peaks praegusel hetkel lähtuma mitte ainult sellest ähmasest kohustusest, kus liikmesriike lihtsalt kutsutakse üles kasutama vastu võetud meetmeid, me peaksime ütlema täpselt, kuidas neid meetmeid kasutatakse, vastutavad asutused peaksid ütlema, kuidas seda tehakse, milline on menetlus, millised on kohaldatavad reeglid, kriteeriumid ja millised äh, õiguslikud tagajärjed sertifitseerimisel on ja Saksamaa poolt vaadates seda kõike on arutatud selleks, et riiklikku seadusandlust nendes küsimustes kohandada. ja see on ka üks äh, põhjus, miks äh, Saksamaa seadusandjad praegusel hetkel on äh, nende märgistuste läbiviimisel läbi kukkunud, sisseviimisel läbi kukkunud, sellepärast et parlamendis ei jõutud selles küsimuses kokkuleppele üheks suureks küsimuseks nii praegu kehtiva kui ka ette pandud äh, direktiivi puhul on rakendamise küsimus. meil ei ole rakendamismeedet, mis oleks tõhus ja see võiks olla tõhus ainult siis, kui meede on korralikult välja töötatud. minu arvates äh, see jätkusuutlikkuse mehhanism on praegusel hetkel problemaatiline siin on praegu liikmesriikidele antud äh, võimalus iseseisvalt kontrollida andmekaitseasutuste tööd, kuid Euroopa Liidu tasandil on institutsioonid, millel on õigus viimane sõna sekka öelda. ja ma arvan, et selline lähenemine ei ole jätkusuutlik ja reformiprotsessi käigus tuleks probleemid kõrvaldada nüüd need uued õigused, esiteks see andmete kandmine ehk et sul on võimalik äh, andmeid ühelt kontrollijalt üle kanda teisele, minu arvates on see tegelikult väga hea võimalus, sellepärast et äh, nii-öelda karpi panemise võimalus kaob ära. aga samal ajal, kui kõik seda ei tee, äh, siis ei ole sellest ka kasu, näiteks kui sa oma sõbrad viid ühest sotsiaalvõrgustikust teise üle, Äh, teised sõbrad aga seda ei tee, siis ei ole sellest mitte mingit kasu, sest sul ei ole võimalik nendega suhelda. aga need küsimused ei puuduta otse loomulikult äh, mitte ainult äh, äh, sotsiaalvõrgustikke. nüüd see õigus unustamiseks, minu arvates on see mõiste, mida kasutatakse liiga tugev kui esimene kontrollija, järelevalvaja peab äh, või saab kohustuse kustutada andmed, siis peab ta teavitama ka teisi, kelle käes andmed on, et need andmed tuleb äh, kustutada. Äh, samal ajal ta ei saa ju neid andmeid avalikustada, nii et kuidas see protseduur välja peaks nägema? teiseks kohustus informeerida ei ole mitte mingit õigust, mis oleks paika pandud, et äh, andmeid võib äh, kustutada, nii et ühel pool on meil siin äh, arvamusevabaduse ka vastuolus see piiratud andmete hulga kogumine, nii et äh, praegune ettepanek toob praegu väga palju probleeme kaasa menetluse jaoks ja artiklis kaheksakümmend on välja toodud erandid liikmesriikide jaoks, need puudutavad just arvamusevabadust ja ei ole võimalik saada mõlemat, et meil on Euroopa Liidu tasandil õigus unustamiseks ja riiklikul tasandil andme, arvamusevabaduse reeglid, sellepärast et kontrollijatele jääb sellega õigus mäletada ja nüüd äh, selle on ka omavahel vastuolus õigus unustada ja õigus äh, mäletada. nüüd põhimõtted, mis on äh, selle direktiivi aluseks. ma tooksin mõned punktid välja. esiteks, meil on vaja õiguslikku alust see peaks jääma püsima, me ei tohiks rääkida siin praegu kohaldamisvõimalusest ja küsima, et kas mõned andmed on tähtsamad kui teised. kui mingid andmed ei ole tähtsad, siis järelevalvajatel peaks olema võimalus äh, neid äh, andmeid lihtsamalt töödelda. me peaksime selle küsimuse paika panema andmekaitse raamistikus. veel on kaks probleemi. esiteks, praeguses ettepanek kus andmete töötlemine on lubatud, kui seda on vaja teha avalike huvi huvides, see on artikkel kuus. väga raske on seda avalikku huvi defineerida. artikkel kuus lõige kolm on äh, ainus, mis toob need õigused välja ja see on ka väga ähmaselt äh, sõnastatud, nii et äh, mis on avalik huvi ja millised on need ülesanded, millele saaksid liikmesriigid äh, viidata? ma oma kokkuvõttes olen teinud ka mõned näited, ma soovitan teil see läbi lugeda. nimelt näiteks äh, riiklikud passiregistrid, see on ka selle määruse kohaldusalas, sest see ei puuduta politseid siin on mõned väga laiapõhjalised äh, eesmärgid. kuidas paika panna üksikasjalikud reeglid andmete kogumiseks, milliseid andmeid koguda, kui kaua neid säilitada, kuidas on nende andmete edastamisega teistele ametiasutustele või ka erasektori esindajatele, kas kolmandatel osapooltel on juurdepääs riikide elanike registritele? ma arvan, et ka need küsimused tuleb lahendada edasises õigusloomises töös, minu arvates need ei ole praegusel hetkel täpselt paika pandud. teine küsimus, legitiimne huvi järelvaatajate puhul, artikkel kuus lõige F, see legitiimne huvi erapoole puhul see säte võib tegelikult äh, kogu ülejäänud artikli muuta mõttetuks, nimelt et äh, millise huvi on siis legitiimne. ma arvan, et äh, see küsimus tuleb äh, selgeks teha. võib-olla näiteks see, mida on artikkel kuus lõige B-s kirja toodud, et riigiasutuse ja erapoole vahel peab olema leping, kui meil on lepingus kirjas andmekaitse, siis see peaks selles selle lepingu kohaldusalasse langema. minu arvates tuleks eh, see punkt panna määrusesse sisse ja tulles nüüd komisjoni juurde, siis minu arvates on praegusel hetkel see ettepanek liiga kaugele läinud ja delegeeritud õigusakte on ka kasutatud liiga palju, nii nagu juba siin eelnevalt ka mainiti. komisjon saab terve rea pädevusi, mis on, lähevad väga kaugemale ja äh, tekitavad probleeme primaarse õigusega. ja see kehtib ka andmekaitseõiguste kohta, aitäh! Thank you very much also for suur tänu ja suur tänu ka teile, et te kõneajast kinni pidasite, läheme nüüd edasi ja nüüd saab sõna meie järgmine esineja härra Jean Conje. jah, jälle, jälle läheb mul nimi kogu aeg sassi, Conje, kes on äh, Microsoftis äh, eraelu puutumatusega seotud küsimuste vastuta-, eest vastutav isik. ta on ise töötanud ka ülikooli õppejõuna ja tal on niisiis väga palju äh, erinevaid kogemusi. aitäh ma äh, kasutan siin võimalust ja räägin oma emakeelt, ma üritan mitte rääkida liiga kiiresti, aga üritan tõepoolest keskenduda ainult mõningatele aspektidele, aitäh raportöörile, aitäh kõigile ja tere päevast kõigile! isegi kui ma räägin prantsuse keelt, siis ma pean siiski kasutama ingliskeelseid äh, äh, sõnu, sest et mõningad need mõisted on inglise keeles lühemad ja lihtsamad. kui ma nägin äh, Äh, selle ürituse pealkirja äh, usalduse loomine, siis äh, trust tõlgiks mina prantsuse keelde confiance'ina, usaldusena, usalduse loomisena, nii et kõigi jaoks on vaja luua usaldust, eriti sellises väga muutuvas äh, olukor-, keskkonnas, nagu näiteks pilvandmetöötluses, on ähm, võimatu teada, et mis paari aasta pärast äh, toimub, äh, näiteks Twitter või Facebook äh, kolm aastat tagasi veel ei olnud olemaski, aga nüüd me kasutame neid iga päev, nii et äärmiselt oluline on, et uus õiguslik raamistik looks sellise raamistiku, mis oleks usaldust loov järgmiseks kahekümneks aastaks, e-, eelmine direktiiv võeti vastu seitseteist aastat tagasi, ja nüüd on vaja, et ähm, me paneksime pa-, äh, alused järgmiseks kahekümneks aastaks. nii et äh, on väga palju muutusi olnud äh, ja minu jaoks isiklikult on äh, tõesti väga huvitav, et ma saan siin olla teie ees ja rääkida mõningatest asjadest. mul on äh, neli peamist teemat ja ma tahaksin äh, kümne minutiga lõpule jõuda. esiteks ettevõtted, Microsoft või ükskõik milline VKE või ükskõik milline isik, ähm, usalduse jaoks on äärmiselt oluline see, et mängureeglid oleksid selged, see on ähm, peamine asi, mis meie jaoks oluline on, me ei saa mitte ühtegi mängu äh, Äh, mängida, kui me algusest peale ei tunne kõiki mängureegleid. ja me tõesti peame selle teemaga tegelema, me peame aega kulutama sellele ja tegeleme selle teemaga nendes tekstides, mis, millega me praegu, mm, mida me praegu käsitleme. meie jaoks on oluline, et oleks tegemist tõelise harmoneerimisega, kõik äh, ettevõtted äh, toetavad väga seda, et see praegune tekst, määrus näeks ette äh, maksimaalse harmoneerimise ning meil on küsimus, et milline on hea harmoneerimine. meil on kü-, selle kohta küsimusi ja ka vastuseid. tõelise harmoneerimise puhul on vaja see, et, et meil oleks äh, selgus selles, et mis asi on see main establishment Äh, et ettevõtted pea, äh, peaksid saama võimaluse, et nad saaksid pöörduda ainult ühe ametiasutuse poole, ühe andmekaitseasutuse poole. meie jaoks on oluline, et meil oleks tõesti ainult üks ähm, mm, vestluspartner. me võime endale ette kujutada seda, et äh, võiksid olla ka esmajärgulise tähtsusega ja teisese tähtsusega e, e, ametiasutused, aga oluline on see, et meil oleks tõesti üks ühtne pöördumiskoht ning ähm, teine asi, kui äh, ettevõte nagu Microsoft on äh, nii volitatud andmetöötleja äh, kui andmetöötlemise eest vastutav ettevõte, siis väga oluline on see, et ettevõte, mis täidab mõlimaid funktsioone, e-, et et see, et olukord oleks selge, sest kui me vaatame praegust teksti, siis me võime ühel päeval olla üks andmetöötleja ja teisel päeval teine andmetöötleja. ja kui tegemist on sellise ettevõtjaga, mis on nii vastutav andmetöötleja kui äh, Äh, kui volitatud andmetöötleja, siis ähm, meie jaoks ei ole olukord selge ning väga oluline on, et äh, kuhu suunas see tekst areneb. mul on siin üks dokument, äh, mille koostas Euroopa Parlament, mõni päev tagasi avaldati see selle avaldas äh, sisepoliitika peadirektoraat ja siin on üks väga hea kommentaar, ma loen selle ette, see dokument on üldse väga hea, siin on deli-, detailne ülevaade sellest, mida oleks võimalik muuta selles äh, õigusaktis ja on öeldud, et see, mis praegu on ette pandud, et äh, andme vastutav töötleja, et see, mis praegu on ette nähtud, seda ei ole võimalik pilveandmetöötluse äh, puhul äh, ellu viia, sellepärast et vastutav töötleja ei ole see, kes tingimusi paika paneb ja tekstis tehakse ettepanek äh, see määratlus läbi vaadata ja et vastutavate töötlejate puhul tuleks äh, paika panna teatavad piirangud ja tuleb äh, selgelt, äh, selgemaks muuta ka vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate roll. ning ähm, ma tõesti tahaks keskenduda praegu sellele, et meil peavad äh, olema selged reeglid, paika tuleb panna, kes on main establishment ja lahendada probleemid vastutavate ja volitatud töötlejatega. mis loogiliselt võttes tekitab usaldust? me peame teadma, et äh, millised on sanktsioonid ja mida me tee-, mismoodi meid karistatakse, kui me midagi teeme. Äh, siin on vaja asju äh, täpsustada, et kui me praegu loeme artiklit seitsekümmend üheksa, siis me saame karistada, kui me tahame tahtlikult midagi halvasti teha, see on õige, ja väga hea on see, et on ette nähtud sanktsioonid, et kui me eh, eraelu puutumatust eh, rikume, et siis me saame karistada. me võime saada karistada siis, kui me oleme hooletud ja sel-, siin ma aga ütlen, et äh, mi, me peame olema ettevaatlikud, et mida see siis tähendab, et kui ettevõte on hooletu, mida see siis tähendab ja siin on tõesti vaja välja töötada selged kriteeriumid, mida tuleb äh, arutada ka väga paljude osalejatega, sest meid ei saa, ei tohi saada karustada üksnes siis, kui me oleme lihtsalt olnud hooletud, vaid me peame olema tõesti jätnud täitmata kõik oma eelnevad kohustused ning proua Karamanli juba rääkisin delegeeritud õigusaktidest. delegeeritud õigusaktid ähm, üldiselt, nende kohta ma tahaksin öelda ainult ühte asja. ma arvan, et neid ei tohi äh, siin äh, assotsieerida ainult trahvidega. praegu on trahvid väga olulised, trahvid on selle õigusakti keskmes ja enamus neist võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega, aga praegu ei ole teada, millised äh, need ähm, delegeeritud õigusaktid olema saavad ja ei saa ettevõtet äh, äh, karistada siis, kui ei ole teada, et milline saab olema tulevane olukord. Ähm, meil on vaja äh, seda, et äh, olukord oleks etteaimatav, et äh, ettevõtted tahavad teada lihtsalt seda, mida nad järgmise kahe-kolme-nelja aasta jooksul teha tohivad ja VKE jaoks on neli aastat juba väga pikk aeg. ning järg-, viimase kolme minuti jooksul ma tahaks rääkida, et üks asi on veel usalduse jaoks äärmiselt oluline, nimelt et oleks võimalik luua motivatsiooni, et osapooled tahaksid teha rohkemat kui see, mis on ette nähtud. õiguslik raamistik on äärmiselt oluline, aga üldiselt tuleb ette näha ka stiimulid neile, kes mm, toimivad õigesti, näiteks võivad olla sertifikaadid või käitumisjuhised, Mm, käitumisjuhiste puhul äh, oleks äh, oluline ette näha, et nad oleksid tõesti jõustatavad Euroopa Liidu tasandil sest äh, kui me vaatame veidi laiemalt, siis selle teksti üldine filosoofia seisneb selles, et andmesubjektile antakse väga palju uusi õigusi, me oleme sellega kõik nõus, me oleme kõik tarbijad, me oleme, tahame seda äh, õigus olla unustatud, äh, nõusolek ja nii edasi, see on kõik väga hea, aga teiselt poolt ettevõtted ei taha mitte ainult kohustusi, vaid nad tahavad ka uusi õigusi ja äh, siin on vaja ka need määratleda. on vaja, et äh, toimimisjuhised äh, ja sertifikaadid oleksid hästi määratletud, et neid oleks võimalik ähm, ellu viia. ning lõpetuseks tahaksin ma rääkida ühest mõistest, mis on äärmiselt oluline ja mis käib kaasas usaldusega see võiks olla selline üldine filosoofia, mida selles tekstis tuleks rakendada. usaldust ei saa olla ilma läbipaistvuseta. minu jaoks äh, käivad need kaks asja käsikäes, see on äärmiselt oluline, see on normaalne ja kohati mm, see on loomulikult asi, mis lihtsalt peab olema näha. usaldust on vaja luua, on vaja olla selle vääriline, aga äh, tekst peaks kohustama mõningaid osapooli olema läbipaistvad, näiteks artiklis kakskümmend üheksa on sõna usaldust väga palju mainitud meil on pilv, aga meil on vaja ka seda, et pilv oleks läbipaistev ning äh, meil võib olla äh, usaldus ja läbipaistvus ilma eraeluta. ettevõtted peavad olema äh, läbipaistvad ja normaalne on see, et teie kodanikena kannaksite silti, et do not disturb, ära sega mind, et äh, et äh, ta, tagatud peab olema eraelu kaitse. ja vaja on, et õiguslooja siin tegeleks selle kontseptsiooniga, et me kõik äh, ju soovime, et see tekst kujuneks edukaks, aitäh! Merci, monsieur Gonnier. suur tänu, härra Gonnier. ja järgmisena saab sõna proua Nurja Rodriguez, eh, kes on eh, vanem jurist eh, Euroopa tarbijat liikmete organisatsioonist PEUK. tere tulemast teile siia ja annangi kohe sõna teile. suur tänu! ja suur tänu ka libe komisjonile meie organisatsioonilt meil on nelikümmend kaks liik-, organisatsiooni, liikmesorganisatsiooni liikmesriikidest ja kes te meid ei tunne, võin teile tutvustuseks öelda, et me asume Brüsselis ja meie katuseorganisatsiooni kuulub nelikümmend kaks väga väärikat tarbijakaitseorganisatsiooni. kõigepealt ma räägiksin teile üldisemalt sellest, mida meie arvame nendest uutest ettepanekutest andmekaitse määruse kohta ja siis äh, räägiksin ka andmesubjekti õigustest pisut üksikasjalikumalt ja kui mul on aega, siis äh, räägin ka õiguslikest põhimõtetest ja õiguslikust alusest andmetöötluse valdkonnas. kõigepealt mõned üldisemat laadi märkused äh, määruse projekti kohta. meie tarbijakaitseorganisatsioon tervitab uut määruse ettepanekut, mille komisjon on esitanud selleks, et kaitsta isikuandmeid üldiselt me usume, et äh, määruse ettepanek äh, on märkimisväärselt parem äh, kui olemasolev õigusraamistik, seda on öeldud juba täna siin korduvalt. ja seda andmesubjektide ja tarbijate jaoks me arvame ka, et ettepanekus on saavutatud õige tasakaal ühelt poolt andmekaitse tõhusa süsteemiga seotud vajaduse vahel ning ka selle vajaduse vahel, et ettevõtteid ei tohi liigselt haldusülesannetega koormata ja meie väljakutseks on see, et praegu on meil väga palju ärimudeleid, mis sõltuvad isikuandmetest, isikuandmed on meie põhiõigus ja seda me ei tohi unustada seda silmas pidades äh, peaks meie tulevane õigusraamistik tagama, et äh, õigus eraelu puutumatusele ei äh, kao kuskile ega muutu nõrgemaks paljalt sellepärast, et seda on kergem ja kasumlikum rikkuda kui varem. meie peamiseks mureküsimuseks ja mul oli väga hea, hea meel kuulda, et Microsofti esindaja ütles, et nende jaoks on ka läbipaistvus oluline. meie peamiseks mureks on seotud just nimelt läbipaistvuse ja teavitamisega seotud küsimused. mõned ettevõtted on usinamad kui teised tarbijate ta-, teavitamisel. väga sageli aga tarbijaid ei informeerita sellest, et nende isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja isegi kasutatakse äriotstarbel. sageli me kõik peame lihtsalt sellega leppima ja meil ei olegi midagi sinna parata. Pole mingi saladus, et äh, eraelu puutumatust puudutavad äh, teat-, ettevõtted, ettevõtete poolt on arusaamatud suuremale osale tarbijatest ja tarbijad ei äh, leia lahendust äh, oma muredele seoses nende eraelu ja isikuandmete puutumisega, tarbijad lihtsalt äh, tavaliselt otsustavad anda oma nõusoleku eelseadistusele, nendele esitatud teadaanded on liiga pikad ja sisaldavad väga palju juriidilist žargoon, nii et tarbijad ei saa sellest aru, juristidki ei pruugi sellest aru saada, rääkimata tavakodanikust. ja äh, me arvame, et uus määruse ettepanek aitab tagada seda, et tarbijaid teavitatakse paremini nendega seotud andmete kasutamisest ning et see aitab äh, ka pisut tagada tarbijate oma kontrolli tarbijatega seotud info üle. ettepanek aitab samuti äh, Äh, tagada, kaitsta meie tarbijaid siis, kui leiab aset andmete puutumatuse rikkumine, sellest tuleb neid äh, teavitada ja mitte ainult telekommunikatsiooni valdkonnas. ja määruse ettepanek aga ähm, aitab tagada ka õiguse hüvitise taotlusele ja kohtu poole pöördumisele, kui tegemist on andmete puutumatuse rikkumisega ja nüüd siis äh, täpsemalt pisut andmesubjekti õigusest. andmesubjekti õigused äh, määruse ettepanekust meie tervitame läbipaistvuse põhimõtet artiklis üksteist, nagu ma juba ütlesin, samuti te, te tervitame seda, et teavitamisega seotud kohustusi on laiendatud võrreldes praeguse direktiiviga. mis puudutab seda uut õigust olla unustatud, siis me toetame õigust olla unustatud, selle eesmärgiks on tugevdada meie õigust isikuandmete kustutamisele. väga paljud uuringud on näidanud, et et äh, internetikeskkonnas isikuandmete kustutamise kohustust sageli ignoreeritakse. me toetame seda põhimõtteliselt, aga see kontseptsioon võib tekitada segadust ja, ja siin juba öeldi, mõni hetk tagasi, et tegelikult on väga paljud piirangud äh, kogu, kõigi andmete kustutamisele äh, digitaalses keskkonnas äh, õigus olla unustatud äh, ei pruugi hästi kokku sobida mõningates valdkondades ka sõnavabaduse äh, õigusega. samuti õigus olla unustatud ei tähenda seda, et sellega võib seotud olla tehnilisi probleeme. lõpetuseks mõnikord võib olla raske äh, kõiki kolmandaid osapoole, kellele andmeid on edastatud, äh, uuesti äh, jälitada ja, ja, ja tagada lingid kõikidele andmete koopiatele nii et me ei tahaks siin tulemusega seotud kohustust, vaid pigem püüdlustega seotud kohustust ja suuremat õiguskindlust. õigus isikuandmete kustutamisele on põhiõigus andmekaitse valdkonnas mis puudutab andmete ülekantavust, see on uus õigus, väga uus õigus, äh, praegu seda ei ole veel, aga infotehnoloogia are-, on, areneb ja meie tervitame seda uut õigust. meie liikmed on meilt öelnud, et praegu, kui inimesed online platvormides või äh, sotsiaalvõrgustikus äh, pilve äh, andmetöötluses oma andmeid säilitavad, siis nad sageli ei saa ühelt teenusepakkujaid andmeid teisele teenusepakkujale üle kanda. väga paljud teenusepakkujad väidavad, et nemad on nende andmete omanikud ja see õigus ei sobi kokku kokku meie tarbijate õigusega olla oma andmete eest vastutav isik ja see samuti takistab konkurentsi teenuste pakkujate vahel ja ei anna meile võimalust vahetada ühte teenusepakkujat teise vastu, mis on samuti väga oluline õigus telekommunikatsiooniteenuste valdkonnas. me tervitame ka isikuprofiilide kujundamisega seotud ettepanekuid see on juba olemasolevas direktiivis äh, olemas, aga uues direktiivi ettepanekus ja määruse ettepanekus on seda arendatud äh, ja meie jaoks tervitatavas suunas. üha rohkem äh, koostatakse profiile tarbijate kohta ja väga paljud tarbijad ei tea sellest midagi. Nad kardavad seda, kuid nad ei, neil pole aimu, milles see tegelikult seisneb. tarbijad ei tea, millised on profiilide koostamise äh, Ähm, plussid ja miinused. üldiselt äh, me toetame määruse ettepanekuid sätteid profiilide koostamise kohta, kuid äh, tuleb tagada, et äh, tarbijad kontrollivad ise oma andmeid, andmete edastamist. Neil peab olema selle üle kontroll, neil on õigus olla teavitatud tarbijasõbralikult nendest tehnikatest ja nendest meetmetest, mida kasutatakse reklaamikeskkonnas ja samuti tuleb tarbijat teavitada äh, nende meetmete mõjust andmesubjektile. siis äh, andmete puutumatuse rikkumisest teatamine. loomulikult äh, teatamise puhul tuleb arvesse võtta erinevaid olukorda tarbijatel võib olla võrdne kahju sellest, kas edastatakse neie Äh, andmeid pangakonto kohta või äh, telefoniarvete kohta, aga samas võivad, äh, võib see kahjulik mõju olla ka erinev, nii et arvesse tuleb võtta olukorra tõsisust. ainult nendest andmete puutumatuse rikkumisest tuleb teatada, millel võib olla kahjulik mõju meie andmesubjektile, muidu ähm, tüdinevad kõik nendest teadistest ära ja kui äh, on tarbija äh, sattunud andmete puutumatuse rikkumise ohvriks, peab ta olema ka tal võimalus hüvitise taotlemiseks. ja meil on kahju, et äh, määruse ettepanekus ei ole paika pandud kõikehõlmav juriidiline hüvitise taotlemise süsteem, kus esinduskogud, ka näiteks tarbijaorganisatsioonid saaksid taotleda äh, hüvitist äh, tarbijate rühmadele, äh, kui on tegemist olnud andmete puutumatuse rikkumisega, peab olema kollektiivhagi võimalus. ja nüüd oleme oma kõneaja lõpuni, lõpule jõudnud, olen kõneaja ära kasutanud ja loodan, et teil on mulle ka küsimusi ja me saame viljakalt mõtteid vahetada. Thank you also. suur tänu. ja lõpetuseks professor Simon Davis Londoni majanduskoolist keda me tunneme oma uurimuste tõttu äh, just nimelt andmekaitse valdkonnas. palun! suur tänu, juhataja! suur tänu ka nimekomisjonile, Euroopa Parlamendile see võim-, selle võimaluse eest äh, täna siin esineda ja äh, räägin siis ka oma seisukohtadest selles valdkonnas. pisut ajaloost, selle suve alguses määruse ja andmekaitse direktiivi raportöörid pöördusid minu poole ning ähm, palusid mul läbi viia mitmeid huvigruppe hõlmava hinnangu selle, nende õigusaktide mõjudest ja tulemus ei olnud päris minu ootuste kohane ja selgitan teile kohe, miks. algselt oli meie eesmärgiks viia tavaline kuulamine läbi, kus on erinevaid äh, huvirühmi analüüsitud, tegemist poleks pidanud olema tavalise analüü-, akadeemilise analüüsiga ja seda oleks võinud kokku sobitada selle erinevate kuulamistulemuste ja in- ja, ja panusega, mida komisjonile on juba edastatud, aga tegelikult äh, see päris nii ei läinud. aga kõigepealt head uudised selle suve jooksul ei rääkinud me nende tavaliste kahtlusalustega nii-öelda, sellepärast et üheksakümmend protsenti vastustest komisjonile äh, tulevad samadest organisatsioonidest, samadest asutustest. rääkisin umbes, hoopis umbes kahe tuhande kuni kolme tuhande äh, üksikisikuga ja peamiselt läbi sotsiaalvõrgustike ja ka avalike äh, koh- ja ka avalikes, avalikel kohtumistel. ma püüdsin nii-öelda avalikkuse seisukohti ettepanekute osas täpsemalt määratleda ja rõõmustavaks uudisteks, uudiseks on see, et paistab, et meie töö aluspõhimõtted äh, on äh, tugevad ning äh, isegi skeptikud toetavad neid üldiselt ja laiapõhjaliselt, see on väga tore. samuti paistab, et andmekaitse infrastruktuur Euroopas leiab samuti avalikkuse toetust äh, ja tõesti toetatakse seda infrastruktuuri kahel käel. see on siis äh, see, mis oli hea. aga konkreetsetes küsimustes, äh, mis puudutavad määruse üksikasju, ei ole võimalik saavutada mitte mingisugust, praktiliselt mitte mingisugust üksmeelt. ja ma usun, et see tuleneb sellest, et üheksakümne viienda aasta isikuandmete kaitse direktiiv äh, on tekitanud teadlikkuse sellest, et riik kontrollib meie andmist ja kaheksakümmend protsenti Äh, probleemidest, aruteludest on seotud erasektoriga. Äh, Londoni majanduskuu äh, koolis aga räägiti problemaatiliselt peamiselt avalikust sektorist, kellel on see öelda nii-öelda järelevalve ja suure venna roll. see tekitab tõsist muret meie avalikkusele. ja seda on ka arvamusuuringud näidanud. ja see muudab just nimelt keeruliseks lahendusettepanekute esitamise selle määruse näol meie kodanikele. teiseks mureküsimuseks on see, et meie kodanikud leiavad, et meie andmekaitse institutsioonid on siiani läbi kukkunud, et meie süsteem, seda süsteemi, see, see ei ole see ei kehti kogu Euroopa kohta, Saksamaal, Skandinaavia riikides ei eh, suhtuta asjadesse niiviisi, isegi Prantsusmaal ollakse positiivsemad. aga ülejäänud Euroopas eh, arvatakse, et meie süsteem on läbi kukkunud, eh, ei süüdistata peamiselt liikmesriigi andmekaitse ametit, vaid üldiselt õigusriigi põhimõtet selles valdkonnas niisiis, üheksakümne viiendast aastast saadik on meie tarbijad äh, kandnud kaasas seda pärandit äh, ja see pärand äh, tavaliselt mõjutab huvigruppe suhtuma millessegi kas positiivselt või negatiivselt. kui mina siis hakkasin ku-, täp-, püüdsin täpsustada põhiküsimustes seisukohti, tulid välja mitmed huvitavad asjaolud meie huvigruppide seast. aga kui me räägime siin ükskõik millisest mehhanismist, siis äh, ilmnes selline nii-öelda füüsikaseadus, et paistab, et ükskõik millal, kas äh, tarbijaühendused, äh, kodanikuühendused äh, tahavad, et määratlus oleks täpne Äh, või piiritletud, äh, siis paistab, et äh, samal ajal tööstus, ettevõtted tahavad hoopis vastupidist. ja jällegi valdkondades, kus ettevõtjad tahavad täpset piirati, piiritletud määratust, määratlust, siis jällegi kodanike kui ühiskonda esindav osapool tahab otse vastupidist. ma ei tea, milliseid järeldusi me võiksime sellest teha, ma ei hakka neid järeldusi praegu tegema, esitan ka sekretäriaadile oma seisukohad, kuid äh, ma üldiselt äh, usun, et me peame poleemika tasandilt need kaks osapoolt äh, teineteisele lähemale tooma. me rääkisime konkreetselt kahekümne kahest probleemküsimusest seoses määruse ettepanekuga. kahekümne kaheksas äh, küsimuses äh, saavutati üksmeel, et, äh, et kõik leidsid, et määratused peavad olema täpsemad, rangemad andmekaitse, liikmesriigi andmekaitseametite roll oli kõige esimene selles nimekirjas, nende, mitte ainult nende volitusi ei tuleks täpsemalt määratleda, vaid ka nende suutlikkus, nende tehnilist teadlikkust, nende vastupidavust tuleks äh, edasi arendada. selles osas olid kõik huvigrupid äh, ühel meelel. kehtiv õigus äh, ülevõtmine liikmesriikide tasandil ja järjepidevus ühtlustamisel, äh, ülevõtmisel. ja kui huvigrupid äh, rääkisid ka sellistest küsimustest, äh, nagu näiteks lõimitud eraelu puutumatuse tagamine te, tekkisid samasugused arengud nagu eraelu kaitsega seotud meetmete arenemise algusjärgus. inimesed tahavad näha konkreetseid tulemusi, konkreetseid tõendeid sellest, mida on võimalik saavutada. ja kõigist aruteludest kerkis esile üks sõnum. delegeeritud aktid ja delegeeritud aktide võimalus tekitab väga palju küünilisust ja kahtlustamist delegeeritud aktide puhul on väga vähe läbipaistvust, väga vähe suhtutakse nendesse kui läbipaistvatesse õiglastesse järjepidevust äh, tagavatesse äh, meetmetesse. nii et äh, see sekundaarne arendamise protsess, delegeeritud akt, ähm, sellele kallal tuleb väga palju tööd teha, tuleb väga palju tööd teha selle kallal, kuidas seda avalikkusele, avalikkust paremini sellest teavitada ja tõesti äh, tagada selle, et protsess äh, on äh, usaldust tekitav meie kodanike silmis ja meie töö jätkab ka, jätkub ka sügisel, kuid äh, siiamaani on meie tööst just nimelt äh, see äh, mulle silma jäänud kui kõige olulisem asjaolu, mis saab aidata määruse edukuse tagamisele kõige rohkem kaasa. suur tänu! siin tõstatati väga palju huvitavaid küsimusi. praegusel hetkel on kaks riikliku parlamendi esindajat sõna palunud, samamoodi nagu ka kaks Euroopa Parlamendi saadikut. sõnavõtutaotluseid lisandub veelgi. annaksin kõigepealt sõna Gerald Reichenbachile Äh, Saksamaa parlamendi alamkojast. suur tänu! kõigepealt ma arvan, et äh, meie arvates ja see ei puuduta mitte ainult ühte fraktsiooni, äh, tuleks tervitada andmekaitse määruse direktiivi ülevaatamist. andmed on tähtsaks osaks meie kaubanduslikust elust. andmed on kaubaks, sest nad on nii tähtsad. ja probleemiks ei ole mitte see, et me räägime, et me ei räägi siin mitte ainult äh, andmetest kui mingist äh, varast, vaid ka sellest, et see vara sisaldab ka inimesi. tegemist on minu arvates küsimusega, kus määrus on päris palju asju õigesti äh, käsitlenud, aga me peaksime siiski jääma paindumatuks. kõigepealt tuleb selgeks teha, et määrus ei kehti mitte ainult andmete töötlemisele, vaid ka nii-öelda lepingusuhetes, kus teenuseid pakutakse tasuta ja teenuse pealt äh, teenitakse raha sellega, et teenusesse on sisse peedetud reklaam näiteks äh, sotsiaalvõrgustike puhul äh, nad jäävad tihti kahepoolsete lepingute tõttu andmekaitsereeglitest eemale. andmete käitlemisel kui tegemist on Euroopa kodanike andmetega kolmandates riikides, siis need ei ole ka, selline andmete käitlemine pole ka lepingutega kaetud kolmandaks tuleb selgeks teha, et kui määrus peab olema eeskujuks, siis ei tohi lubada seda, et Euroopa Liidu institutsioonid, äh, eelkõige Euroopa Komisjon äh, selle kohaldusalast välja jääb. siin on tegemist usaldusväärsuse küsimusega ja see delegeeritud õigusaktide probleem siin juba eelnevalt tõstatati nüüd äh, andmete edastamise võimalus, minu arvates on see väga tähtis osa uuest paketist, sellepärast et see läheb tulevikku. me ei räägi siin mitte ainult sellest, et kas sotsiaalvõrgustikest andmeid võib edastada, vaid nimelt andmete käitlemine on äh, osa igapäevaelust internetist ja kui me ei äh, sunni tööstusettevõtteid äh, standardeid äh, välja töötama andmekaitse jaoks, siis mingil hetkel oleme me olukorra ees, kus inimesed on muudetud andmete mõistes päris orjadeks. ja viimane punkt, mis minu arvates on väga tähtis, nimelt laste küsimus, minu arvates siin ei ole piirid selgelt tõmmatud. me peaksime äh, vaatama, kuidas on erinevates liikmesriikides äh, laste, lapsed kaitstud ja ma arvan, et äh, laste profiilide loomine tuleks põhimõtteliselt ära keelata. minu arvates on problemaatiline, kui korra, kui korjatakse andmeid profiilidest mis kuuluvad alaealistele. viimane punkt, ähm, ka kahjutasu küsimused tuleb äh, paika panna, ka mitte mate-, mittemateriaalse kahju küsimused. kui on autoõnnetus, siis on küll näha koheselt kahjusid, aga kui andmetega õigesti ei käituta, siis äh, kahjud võivad tulla hiljem välja ja võivad olla moraalset laadi või mittemateriaalset laadi. ja sätestamise küsimus, rakendamise küsimus, ma ei saa aru, miks andmete puhul peaks siin kehtima teistsugused reeglid kui muidu Euroopa konkurentsivõime õiguses, konkurentsiõiguses, ma arvan, et öö, äh, kõige kõrgemad karistused peaksid olema umbes äh, sama suured kui muidu konkurentsi äh, kuritegude puhul ma arvan, et niimoodi on meil võimalik tagada ka konkurentsi, ähm, äh, konkurentsi võrdsed tingimused, aitäh! Ähm, aitäh, härra Reichenbach! Need, kes soovivad äh, sõna saada, te võite märku anda, edastage kaart sõnavõtusooviga ja ka saadikud võivad oma kätt tõsta ja niimoodi märku anda, et nad soovid sõna saada. järgmisena härra Kalis Poola Seimist. tema on äh, õigus- ja inimõiguste komisjoni esimees. suur tänu, härra esimees. suur tänu et andsite mulle sõna ja vabandan, et uuesti sõna võtan, kuid mina olen Poola andmekaitsealase seadusandluse isaks. ma olin toona siseminister, kui neid küsimusi välja töötati, nii et ma oskan seda küsimust vaadata erinevatelt pooltelt. nüüd ma olen parlamendi inimõiguste komisjoni esimees, nii et palun vabandust härra Hornung ütles midagi ülitähtsat, ta ütles, et selles määruses ei ole tõhusaid kontrollimehhanisme. proua Karamanlis, Karamanli ütles, et otse vastupidi, et kogu andmete käitlemine on kontrollitud ja härra Davis ütles, et üks äh, kõige tähtsamaid küsimusi oli see, kuidas Euroopa ühiskond nii-öelda seedib ära selle määruse ähm, mõjud ja tagajärjed. mul on terve rida küsimusi, mida tahan teile esitada. selle õigusloome kohaldusala on ebatäpne mida tähendab seda, kui ähm, äh, teenusepakkaja või administraator on äh, väljaspool Euroopa Liitu või majanduspiirkonda. me teame, et äh, administraatorid on tihti kolmandatest riikidest ja nad ei ole huvitatud Euroopa Liiduga andmekaitsealaseid lepinguid sõlmima nii nagu see on Euroopa Liidu seadusandluses ette nähtud. teiseks andmed äh, väljaspool Euroopa Liitu, mida see tähendab, kas me räägime Euroopa Liidu territooriumil olevatest äh, kolmandate riikide kodanikest? Poola Poolas immigrantide arv üha suureneb, immigrandid tulevad äh, ida poolt äh, ja nende andmete kaitsmine on väga tähtis. ja veel üks küsimus härra Hornungile. väga raske on äh, väljaspoolt Euroopa Liitu tulevatel kodanikel nõuda oma andmekaitseõigustest kinnipidamist. administraatoritele tekivad äh, selle uue paketiga äh, uued kulutused, mis ei kehti aga väljaspool Euroopa Liitu äh, asuvatele teenusepakkujatele ja see omakorda meenutab, moonutab konkurentsi. kas selles määruses on ette nähtud mehhanisme, millega tagada ka nende sätete äh, rakendamine või on siin uks lahti jäetud? suur tänu, tegemist on tähtsate küsimustega, me korjame kõik küsimused kokku. järgmisena Hispaania kongressist äh, proua Patet. suur tänu. ma tahtsin äh, härra Daviselt paari asja küsida ta teab, et äh, reaalne olukord erinevates liikmesriikides on erinev ja ta teab, et milline on olukord Hispaanias. andmekaitse alal oleme me esirinnas, oleme suureks eeskujuks teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja ma ei ütle seda siin selleks, et mingite äh, klišeedega välja tulla. mulle tundub, et vahel lihtsalt reaalsust ei nähta õigesti ja mõndade riikide mainet tuleb teiste hulgas parandada Hispaanias on meil konk-, meil on äh, oma asutus, mis sellega tegeleb, see asutus on väga tõhusalt töötanud, on sõltumatu, on ka karistusi määranud. kõik on hästi toiminud siiamaani. ka meie kohtud on andmekaitse osas väga palju erinevaid otsuseid juba vastu võtnud ja kogu see töö on äh, järjest paremaks äh, muutunud. ning seepärast nüüd tegeleme ka selle õigusloomelise küsimusega. eriti meeldib meile see ühtne äh, pöördumise kohut, koht. jah, see võib olla ettevõtete jaoks küll väga positiivne, kuid küsimus on tegelikult ka selles, kas meil võib tekkida kodanikel probleeme selle ühtse pöördumiskoha kasutamisega. meie arvame, et äh, selline ühtne pöördumiskoht võib tähendada seda, et äh, ametiasutus pöörab selja kodanikele, eriti just nendes liikmesriikides, kus ta on oma olemasolu õigustanud. asjad võivad minna segaseks ja see võib endaga kaasa tuua selle, et vastutav asutus äh, ei leia piisavalt tunnustust, eriti kui tegemist on mõne teise sarnase asutusega mõnest teisest liikmesriigist. mulle tundub, et siin on organisatoorseid probleeme eriti just äh, õigusloomega ja siis, kui kaasatud on äh, mitu liikmesriiki see määrus ei saa põhineda mitte ainult delegeeritud õigusaktidel, nii nagu see praegu on kirjas. ja üheks võimalikuks lahenduseks oleks ju see, et me teeksime vahet ettevõtete ja kodanike puhul rakendamisele. et kodanike puhul võib alati öelda, et tegemist on riikliku asutusega, see tagab õigusliku järjekindluse, selline sarnane reguleering on meil pankade ja äh, kindlustamise ja ka arstirohtude puhul, selle peale võiks ju mõelda. suur tänu, proua Patet ja järgmine kõneleja Birgit Sippel Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. aitäh, mul on äh, kaks konkreetset küsimust ähm, kahele kõnelejale poodiumil. proua Karamanli, kui ma temast õigesti aru sain, rääkis sellest, et äh, profiilianalüüsi tuleks äh, kitsendada ja piirata. mul oleks küsimus, et kas äh, seoses nõusolekuga, et mida te selle all mõtlete, et kui ma internetis midagi tellin, siis on selge, et ma pean äh, Äh, andma oma aadressi, asi võiks olla ka nii, et et äh, müüja koostab minu jaoks mingi profiili, et mulle mingeid suunatuid pakkumisi teha, mina võiks sellest küll loobuda. mul ei ole seda vaja, aga võiks öelda ka, et ta, võiks juhtuda ka nii, et ta koostab kõigist sellise, vastavatest tellimustest mingi profiili ja müüb selle kolmandale isikule edasi, et kas see Äh, mõeldakse seda, et äh, teatavates valdkondades tuleb profiili analüüs äh, sellisel kujul loobu-, keelata või siis või siis on alati vajalik mingi nõusolek ja seoses lastega rääk-, sellest rääkis juba mu kolleeg. ning mul oleks küsimus ka Microsofti esindajale. juttu oli ühelt poolt trahvidest äh, ka mina neid ei vähendaks. teisalt aga oli küsimus selles, et äkki tuleks luua stiimuleid. ja mind huvitaks äh, küll detailsemalt, et mida te sellega mõtlesite, et kui juba täna ettevõte äh, e, e, reaalelus rakendaks neid asju, mida me, mida me praegu arutame, siis seda võiks küll kiri, kinni, e, kiita, selle eest võiks küll kiita, aga aga kui me pärast seda, kui me oleme äh, selle õigusakti vastu võtnud, ettevõtjad seda äh, reaalelus rakendama hakkavad, siis ma küll ei arva, et neid tuleks kinnitada, äh, kiita selle eest, et selge on ju see, et kui ma punasega üle, mm, punasega sõidan eda, üle ristmiku, siis ma saan ka karistada, aga ma ei, kedagi ei kiideta selle eest, et ta jääb punase tule ees seisma. aitäh ja järgmine kõneleja on Timothy Köthok. Kirkhope. Uh, uh, uh, suur tänu, Jan. minu küsimus on Simon Daviseli vastuseks sellele, mida ta ütles uuringute kohta, mis on läbi viidud. nagu te teate, mina olin raportöör ja olen raportöör reisiandmete edastamise kohta ja kui me räägime sellest äh, nii-öelda äh, Äh, üldisest äh, katusest äh, andmekaitsele. eilsel õhtusöögil me rääkisime sellest, et nõndanimetatud andmete käitlemise keskuste arv on suurenenud nii palju, et nad väga palju allikaid vaja, et väga palju vett kulub nende keskuste püstihoidmiseks. andmete maht suureneb kogu aeg, inimeste nõutavate andmete arv suureneb kogu aeg, andmete käitlemine suureneb kogu aeg, andmete kasutamine suureneb ka kommertslikel eesmärkidel siis tuleb kogu aeg õigustada seda, et äh, terrorismivastaseks võitluseks andmeid kasutatakse, ka see õigustamine suureneb. mina siin räägin advokaadina, tagasihoidliku advokaadina ja ükski advokaat pole äh, tagasihoidlik, aga kümne-kahekümne aasta pärast elame me maailmas, kus pool elanikkonnast, äh, kus äh, pool elanikku, pool, suurem osa oma ajast edastab andmeid ja teine pool elanikkonnast suurem osa ajast käitleb neid andmeid. kas see on tõesti see maailm, kus me soovime elada? ja need, kes kogu aeg süütult mingeid ankeete täidab iga kord, kui ma ostan midagi, tuleb mul mingi ankeet täita, kakskümmend küsimust, kolmkümmend küsimust, nelikümmend küsimust ehm, asjade kohta, mida ma arvan asjad, elust ja kelleks ma ennast pean. ma tahaksin teada, mida ma härra Davis sellest mõttevälgatusest arvab. suur tänu! ja viimane kõneleja selles küsimuste voorus on Sean Kelly Euroopa Rahvaparteist, tema koostab arvamust äh, ITRE komisjonis, palun um,. tänu, tulin täna siia selleks, et õppida, mitte siin tarku mõtteid esitada, mul on lihtsalt äh, küsimus proua Rodriguez'ele ta ütles, et õigus unustada, et see ei ole võib-olla kohaldatav arvamuse vabadusega ma tahaksin, et ta natukene lähemalt seda selgitaks, sest mulle tundub see avaldus olevat äh, paradoksaalne. suur tänu, lühike küsimus. nii et nüüd on meil piisavalt aega selleks, et äh, vastata kõikidele nendele küsimustele siitpoolt lauda ja esimesena saab võimaluse vastata Maria Karamanli Marietta Karamalli, sellepärast et ta peab ka lahkuma natuke varem, selleks et jõuda Pariisi rongile, nii et palun. aitäh, härra raportöör ma räägin nüüd veidi aeglasemalt, sest mul on üldiselt kalduvus rääkida väga kiiresti ja ma vabandan selle eest. ja ma pean veidi varem ära minemast, me arutame täna väga äh, olulist äh, teksti Rahvusassamblees ja tegemist on siis see äh, äh Euroopa äh, Liidu lepinguga ja me peame tõesti osalema. ma ei saa kahjuks vastata kõigile küsimustele, mis esitati, aga meil on äh, ühiseid muresid. ma tahaksin öelda ka, eh, rääkida ka parlamendi, ähm, Prantsusmaa parlamendi äh, analüüsist äh, ja, ja ma alustan nüüd veidi, ma alustan nüüd lõpust äh, ja proua Sippel rääkis sellest, et profiilianalüüsi tuleks piirata ma arvan, et me oleme huvitatud sellest, et profiilianalüüs oleks äh, korralikult, äh, korraliku suunitlusega ja mis võimaldaks ka õigust olla unustatud. see õigust olla, õigus olla unustatud äh, on kustutamise õiguse jätkuks ja mida rohkem on profiilianalüüs suunatud, seda rohkem, paremini on võimalik kaitsta isikuandmeid. ma siin viitaks näiteks äh, nendele soovitustele, mida nende küsimuste kohta on andnud Euroopa Nõukogu. mulle tundub ka, et raportöör pöörab suurt tähelepanu nendele küsimustele ja ma arvan, et edasine töö võimaldab meil veelgi teksti paremaks muuta. me oleme oma analüüsis keskendunud nendele teemadele, mida tekstis on võimalik veel, veelgi paremaks muuta, et on olnud väga palju edusamme ja see on kõik väga hea olnud, aga erinevad sõnavõtud kinnitasid mu arvamust, et mõningaid valdkondi on vaja muuta, näiteks kontrollimehhanism, millest rääkis härra Kelly ja rakendusala, et need on äh, seotud. kui rakendusala on äh, ebatäpne, siis tekitab see ebakindlust. kõigis äh, parlamentides olen, on kohtumisi ametiasutustega, kes on praegu mures, et tekib konkurents ja olukord ei ole täpne, seda oleks vaja analüüsida ja teksti paremaks muuta ja nagu Hispaania kolleeg siin ka ütles, eh, kodanikule ei tohi ametiasutused jääda liiga kaugeks, vaja on teha paremat koostööd ametiasutustega selleks, et kodanikku paremini kaitsta, vaja on säilitada seda kõige tihedamat seost kodaniku äh, ja mm, riiklike kontrolliasutuste vahel ja vaja on koostööd Euroopa tasandil ning mulle tundub, et see on äh, hädavajalik selleks, et neid õigus, uusi õigusi ellu rakendada. ning äh, oluline on ka see, et ähm, meenutati, et me oleme ühelt poolt näinud seda, et vastutus äh, suureneb, see põhineb usaldusel, aga et täna nõutakse läbipaistvust, aga praegu ei ole see piisavalt tekstis välja toodud. nõutakse seda, et me ei tohi unustada seda, et määrus on põhimõtteliselt seadus ja et see peab olema kõigi jaoks mõistetav ja nõutakse konkreetsust, mida lihtsam ja konkreetsem ja selgem on äh, see õigusakt, seda lihtsam ja mm, on seda rakendada. ning lõpetuseks tahaks ma meenutada tõhususe aspekti, et kui on ametiasutus, mis Euroopa tasandil teeb koostööd teiste äh, riiklike ametiasutustega, siis äh, ei tohi me unustada ära tõhusust ja kodanike kaitset ja see on asi, mida tehnilistes äh, eeskirjades tuleb ähm, arvesse võtta nii siseriiklikes eeskirjades kui Euroopa tasandi eeskirjades, aitäh! Uh, ja väga palju on küsimusi esitatud uh, ka Gerrit Hornungile, nii et uh, ma annan ka teile hetkeks sõna, palun. suur tänu, paar küsimust kõigepealt. saan suurepäraselt aru, millest rääkis härra Reichenbach Äh, ühenduse institutsioonidest. ma arvan, et ühenduse institutsioonid tuleb võtta sisse üldisesse raamistikku, võib-olla selle seadusandliku menetluse käigus, aga, aga kui mitte, siis hiljem. komisjon tahab kahekümne esimese sajandi andmekaitse äh, raamistikku ja komisjon, kes äh, on selle kujundajaks peaks olema selles raamistikus ka üks osa, kuna see komisjon on üks osa Euroopast ja ma arvan, et äh, see õiguslikkuse küsimus äh, äh, ei ole tänase päeva teemaks ja homme me räägime äh, täpsemalt teemavaldkondadest, mis käsitlevad äh, just nimelt neid õigussüsteemiga seotud äh, küsimusi. artikkel kolm, oluline ei ole see, kas äh, kontroll on. ma arvan, et see, see, see probleem tuleb lahendada, kas, kus see kontroll on ja siis äh, isik, üksikisik, kes äh, elab Euroopa Liidus, ähm, kui me kasutame sellist sõnastust, siis äh, turistid õnnestub meil äh, välja jätta, ma ei tea, mis tähendab, me peame täpsemalt määratlema, mida tähendab, kes, äh, kellel on eluase ja ja teised valdkonnad ja siis hea teenuse pakkumine andmesubjektile kui kontroll, kui vastutav töötaja on väljaspool Euroopa Liitu, Ameerika Ühendriikides ja pakub teenust Euroopa Liidus paiknevale andmesubjektile, mida tähendab see teenuse pakkumine kellelegi, kes on Euroopa Liidus, kas piisab sellest, et on olemas veebilehekülg, mis on, millel on juurdepääs üle kogu maailma, või tähendab see seda, et on veebilehekülg, mis on liikmesriigi kodanike keeltes või, või midagi muud ja siis äh, järelevalve käitumise üle äh, määruses äh, on ka kontrollija, kes peab järgima ähm, ja teostama järelevalvet või, või jälgima liikmesriigis kellegi käitumist, ma ei tea täpselt, mida see peaks tähendama. siis küsimus, mis puudutab konkurentsimoonutusi ettevõtete vahel Euroopa Liidu sees ja Euroopa Liidust väljaspool, jah, tõesti nii, nii selliseks see kujuneb, sellepärast et kui Euroopa Liidu andmekaitse-eeskirjad on rangemad kui väljaspool, siis loomulikult sellega kaasnevad ka komp-, mõjutused konkurentsi valdkonnas, aga nii see, nii see lihtsalt on ja ma arvan, et mingit tõsist probleemi sellega seoses ei teki. minu küsimus oleks, et mis on äh, alternatiiviks, alternatiiviks oleks see, et igaüks üritab teist üle lüüa lõdvemate eeskirjadega ja see ei ole ka mingi lahendus ja viimane küsimus, mis puudutab äh, jõustumismehhanismide tõhusust. Äh, ma arvan, et äh, eeskirjad, mis käsitlevad liikmesriikide andmekaitseasutusi, on tegelikult paremad kui varasemad sätted. praegusel hetkel on andmekaitse organeid täpsemalt määratletud, nende volitusi on määratletud täpsemalt ja mis puudutab ähm, järjepidevuse mehhanismi, äh, siis äh, sellele ütleksin ei, see on liiga suureks koormaks, äh, see on aeganõudev ja olen seda ka juba komisjoni esindajatele öelnud. ma arvan, et meil oleks artiklit kakskümmend üheksa vaja parandada, on vaja parandada Euroopa andmekaitsegrupp, grupi või andmekaitserühma puudutavaid sätteid ja seda vaatavad üle veel ka Euroopa Kohus ja, ja nii edasi. ja äh, jõustamismenetlus äh, puudutab ähm, jõustamist ja rakendamist äh, mõjutavad ka liikmesriigi andmekaitseorganite ressursid. ja siin tooksin välja ka äh, rakendus- või jõustamismehhanismide eraosapooli, me saame aru, et et äh, liikmesriikide andmekaitseorganid ei tule selle jõustamisega ise toime ja seetõttu tuleks äh, eraosapoolte äh, rolli juba praegu hakata analüüsima, andmesubjektid on üheks partneriks, neil on õigused, neil on õigus läbipaistvusele ja samuti andmekaitsekilbid ja, ja nii edasi, igal ka teiste e, eraosapoolte osas, nende puhul tuleks nõuda läbipaistvust ja eraosapooled võivad tähendada ka konkurente. see võib tähendada ka seda, et tuleks ära kasutada konkurente. kes kasut-, kes järgivad andmekaitse eeskirju ja sellisel juhul me saaksime konkurentsi huvi ära kasutada andmekaitse olukorra üldiseks parandamiseks, kui äh, andmekaitse eeskirju järgiva ähm, organ saaks kaevata kohtusse mitte järgiva, siis äh, see aitaks meie kõigi huve teenida. suur tänu ja nüüd ähm, Jean Connier Äh, ja enne seda ütlen, et äh, kui keegi soovib veel sõna sekka öelda, siis äh, selleks on veel võimalus, aga palun, Jean Cognier. ma tänan parlamendisaadikuid, et te et ma saan osaleda siin sellel arutelul, see on minu jaoks väga ainukordne sündmus, ma olen väga tänulik selle eest ja väga huvitav on näha siin eh, Poolast või Hispaaniast või ülejäänud Euroopast pärit inimeste arvamusi. on paar asja, mida ma tahaksin kommenteerida, loomulikult tulen ma tagasi mm, proua Sippeli poole ja proua Sippel rääkis väga olulisest ja väga olulised küsimuse tõstatas üks Hispaania parlamendisaadik, kelle nime ma kahjuks ei mäleta, see puudutas andmekaitseasutuse reaalsust, kes peab äh, hoolitsema andmekaitse eest ja ja erinevate äh, kohalike õigusaktide ja uue õigusakti kokkusobivuse küsimuse. Mi-, ma ütlesin, et minu jaoks on kõige olulisem peamise tegevuskoha mõiste ja see, mida teie ütlesite, on äärmiselt olulise tähtsusega. minul ei ole vastust sellele küsimusele. E, parlamendisaadikud kindlasti leiavad lahenduse, et kuidas me selle kõik liigendame, kuidas me oleme kindlad selles, et uus tekst, ja see on ju määrus, e, millel on vastav õigusjõud, et e, see määrus ei oleks vastuolus erinevate ähm, eraelu kaitset puudutavate riik, liikmesriikide õigusaktidega. nii et kuidas ähm, see siis kõik äh, välja kukub, minul ei ole vastust. ja teine küsimus, et äh, kuidas äh, hoolitseda selle eest, et äh, Hispaania, Poola, Prantsusmaa kodanike äh, õigused oleksid tõesti tagatud, äh, et nad saaksid tõesti pöörduda kohtusse ja oma äh, õigusi kaitsta. ja mm, ma olen äh, nõus sellega, et see ühtse pöördumiskoha mõte on väga hea, seda tuleb tõesti toetada, aga selle elluviimine ei ole lihtne ning ma saan aru, et lõpptulemusena ükskõik millise riigi, ükskõik millisel kodanikul ei ole mitte midagi tegemist selle kahekümne seitsme ähm, erineva õigusega ega harmoneerimisega, vaid ta tahab lihtsalt äh, kiiret vastust saada oma mureküsimustele. ma arvan, et teie küsimus on lihtsalt väga, on väga oluline. aga eh, nüüd on õigusloojate, parlamendi ja komisjoni ja liikmesriikide vastus, eh, ülesanne hoolitseda teie küsimusele vastamise eest ja kindlasti eh, järgnevatel päevadel on mm, ka väga huvitav arutelu, mis seda puudutab. ning teine aspekt, mis puudutas läbipaistvust, see on proua Sippeli küsimus. ma tänan, et te võimaldate mul täpsustada seda, mida tahtsin öelda see on normaalne, et inimesed õig-, õigusakte järgivad, aga õige on ka see, et need osalejad, kes Äh, õigesti käituvad, äh, saaksid vastavaid äh, stiimuleid ning see on seotud ka sellega, mida ütles Saksamaa esindaja sanktsioonide kohta. mina olen väga õnnelik, et on olemas tugevad sanktsioonid, mis on inspireeritud konkurentsiõigusest, mis puudutab näiteks viis, viit protsenti ülemaailmsest käibest ja Microsofti puhul on see väga suur summa nii et ähm, väga paljud ähm, suured firmad ei ole, võib-olla ei ole õigusaktidest kinni pidanud ja sanktsioonid peavad olema usaldusväärsed, aga need äh, sanktsioonid peavad olema äh, leevendavate tingimustega seotud, kõiki ei saa samamoodi hukka mõista. ja äh, mis puudutab siis tasu, ähm, see peaks olema seotud äh, praeguses õigus, õiguse, äh, praegu tekstis ette nähtud artiklis kolmkümmend üheksa ette nähtud äh, käitumisjuhendi ja sertifi-, sertifikaatidega. et praegused artiklid kolmkümmend kaheksa ja kolmkümmend üheksa, ma ei tea, et paljud ettevõtted hakkaks neid välja töötama ja minu meelest on sellest väga kahju. praegu, kui me hakkame mm, välja töötama seda. vaja on, et äh, ettevõttel oleks tõeline motivatsioon äh, käitumisjuhendid ja sertifikaadid välja töötada. praegu seda motivatsiooni ei ole, sellepärast et need ei ole äh, siduvad ja see äh, järjepidevuse mehhanism ähm, võib-olla, ta ütles, et võib-olla kahe aasta pärast see äh, hakkab jõustuma, aga tegelikult on see pikk aeg. Need äh, käitumisjuhised ja sertifikaadid, äh, need hakkavad kehtima ainult Euroopas ja need lähevad väga palju maksma ettevõtetele. Microsoft äh, äh, Schleswig-Holsteinis töötab välja ühe aasta jooksul Windows Genuine Advantage'i jaoks toote, mida toetab tunnustatakse ainult sellel ühel liidumaal ja see läks maksma sada viiskümmend miljonit eurot. nii et meil on tõesti vaja neid stiimuleid. meil on vaja neid, kui tegemist on ettevõttega, kes tõesti teeb jõupingutusi ja kui meil on vaja läbipaistvust. jah, see on täiesti normaalne, et me peame kinni seadustest, aga äh, normaalne peaks olema ka see, et ettevõtted oleksid motiveeritud tööta-, tootma välja, töötama välja selliseid äh, tooteid, mis tagavad äh, läbipaistvuse isikuandmete osas. me rääkisime siin äh, pilvandmetöötlusest. Microsoft on välja töötanud äh, Trust Centeri ja ma ei tea mitte ühtegi teist ettevõtet, kes sellise süsteemi oleks üles ehitanud. ja äh, see Trust Center näitab, äh, kuhu äh, kodanikuandmed lähevad vaja oleks, et ettevõtteid väärtustataks, kui nad midagi sellist teevad, sest muidu ei tee seda mitte keegi, et mi-, mis huvi on ettevõttel äh, raha kulutada, energiat kulutada, kui äh, ta ei saa mitte midagi vastu selle eest ja sellega ma praegu lõpetan, aitäh. Next one uh,, Nuria Rodriguez um.... aitäh ja Nuria Rodriguez, palun järgmisena. ma arvan, et on teatud küsimusi, millele te saate siis ka vastata um,. First of all I suur tänu kõigepealt tahaksin natukene kommenteerida seda ühtse pöördumiskoha küsimust ja hirmu, et tarbijatel on võib-olla raske pöörduda andmekaitseasutuse poole ma arvan, et äh, ühtne pöördumiskoht on äh, hea mõte, eriti esmapilgul, aga on täiesti selge selles äh, ettepanekus komisjon ütles täna hommikul, et ühtne pöördumiskoht koht ei pruugi alati olla andmekaitseasutus, mis asub äh, tarbija resideerumiskohal, aga siin tuleb hoolitseda selle eest, et hakatakse rääkima resideerumiskohast ja tuleb tagada, et see on äh, selgelt siin ettepanekus kirjas. ja andmekaitseasutuste vahel peaks olema äh, süvendatud koostöö. see et-, selle ettepaneku puhul peaksime me äkki äh, õppima varasematest kohustustest, meil on tegelikult juba tarbijakaitseorganisatsioonide võrgustik, mis toimib päris hästi ja mis loodi paar aastat tagasi. jällegi tarbijal peab olema õigus minna andmekaitseasutuse poole, mis asub selles riigis, kus ta resideerub. teine märkus puudutab laste andmete kaitsmist. ettepanekus on ka säte selle kohta, mis, mida siin ka tõstatati ja keegi ütles, et see küsimus võib osutuda problemaatiliseks. jah, tõesti, me peame tagama selle, et profiili analüüs, laste profiilide analüüs keelatakse ja et laste isikuandmete kogumine oleks keelatud. ettepaneku säte võib osutuda rakendamisel problemaatiliseks, sellepärast et olukord erinevates liikmesriikides on erinev ja selle sätte rakendamine võib sisaldada tegelikult äh, veelgi suurema mahu andmete käitlemist. jah, on vaja äh, nõusolekut laste andmete käitlemiseks, kuid tuleb hoolitseda selle eest, et äh, see tehniliselt ei tähenda tegelikult veelgi suurema mahu andmete käitlemist. kolmandaks, küsimus õiguse kohta unustada ja et meil tuleb leida tasakaal arvamusevabaduse ja unustamise õiguse vahel. äkki te võiksite natukene selgitada, mida te täpselt küsisite? on täiesti selge, et andmekaitsel on omad piirid ja see on ka Euroopa Kohtus mitu korda välja tulnud, et meil on vaja leida tasakaal arvamuse, vabaduse ja avalikuks tehtava informatsiooni ja avalikuks tehtava isikuandmete vahel ning õiguse vahel siis neid andmeid unustada, kustutada. ja mulle tundub, et härra Kelly esitas selle küsimuse. ah, Mr Kelly, yes. Thank you You would like to come in? No. Then just go on. Te võite lihtsalt jätkata, härra Ke-, ei siiski mitte. siis suur tänu ja Simon Davis äh, viimasena küsimused, mis teile esitati. lihtsalt kaks märkust. see viimane küsimus, mis oli otseselt mulle suunatud, küsimus seal andmete kogumise mahu lõputuse kohta ja nende lõputute andmete kohta, mida inimestelt nõutakse. mulle meenutab ühte postrit, mis oli minu kontoris aga kuueteistkümnendaks eluaastaks on äh, iga inimene suurema osa oma elust avalikustanud. kahekümne esimeseks eluaastaks teab äh, valitsus temast kõike ja kahekümne viiendaks äh, eluaastaks soovib ta tegelikult varjata seda kõike oma elukaaslaste eest. inimesed suhtuvad väga erinevalt nendesse andmete äh, nõudmisse. see ühtne pöördumiskoht äh, kui vahendaja, see on väga ohtlik, see tuli välja siis, kui Ühendkuningriigis äh, tuli küsimuse alla ID-kaardi väljastamine. me peaksime vältima seda, et äh, see tekitab äh, suurt avalikku rahulolematust. ma arvan, et äh, ID-küsimusele tuleb äh, leida lahendused, näiteks Ühendkuningriigi puhul Maideks oli väga huvitav algatus, aga seda ignoreeriti nii et äh, meil on vaja tõesti innovatsiooni, mis toob endaga kaasa ka kasu. ma lihtsalt üritan veel mõned küsimused välja tuua, et kuidas Euroopa nii-öelda ära seedib selle kõige, mida me siin välja töötame. kui ma ütlesin, et, äh, et et andmekaitse pole alati populaarne, siis ma ei mõelnud, et ma tahaksin siin mingeid andmekaitseasutusi kuidagi diskrediteerida. rahvas ei ole, ei pruugi olla rahul andmekaitsega mitte andmekaitseasutuste pärast, vaid üleüldiselt valitsuse poliitikaga või erinevate telesaadetega nagu Big Brother Äh, väga paljud andmekaitseasutused saavad oma tööga hästi hakkama ja inimesed saavad sellest ka aru. kuid ma arvan, et küsimus on selles. paljud käivad äh, valimas äh, ja võib-olla võiks andmekaitse olla see küsimus, millega näidatakse, millega teie näitate valijatele, et sellest on tõesti ka praktilist kasu aga ikka jäävad need suured küsimused õhku. et kes tegeleb nende kaugete andmetöötluskeskustega ke, mis äh, asuvad kaugel, mis ei tee omavahel koostööd, mis keelduvad äh, Euroopa Liiduga koostööd tegemast. kodanikud loevad neid lugusid iga päev ja neile jääb mulje, et Euroopa Liidu õigusandlust kasutavad ära suured USA äh, andmekogujad ja ma arvan, et rahvas tahab lihtsalt teada, et mida täpselt selle määrusega üritatakse teha, nad tahavad teada informatsiooni. Nad ei taha mingit äh, kergekäeliselt antud üldist tagatist, et mingil hetkel hakatakse midagi tegema kui te soovite, et kodanikud teid toetaksid, siis tegemist on tähtsate küsimustega. ja lõpetuseks, tegemist ei ole siin mingi erandiga ja tihti on äh, juristidel väga lihtne rääkida sellist spetsiifilist mittemõistetamat keelt me räägiksime siin võib-olla tõesti vastastikusest äh, ja kuritegevusest, kui tõesti oleks mingi spetsiifilise seadusandlusega tegemist, aga me räägime siin inimeste igapäevaelust ja siin on tõesti probleemiks see, et me ei suuda inimeste poolehoidu tagada, nii et me peaksime inimestele tege-, seletama, kuidas see määrus tõesti toimima hakkab ja kuidas see iga kodaniku elu toi-, mõjutab. suur tänu! nüüd on jäänud veel mõned minutid selleks, et paranes Ladford äh, saaks ALDE fraktsiooni nimel teha kommentaari. suur tänu, tõesti teen väga lühidikesed kommentaarid, Simon Davis, olen nõus, me peaksime kasutama oma kampaaniates ära Euroopa valimistel kaks tuhat neliteist seda, seda küsimust, nimelt mina ka olen raportööriks profiilide koostamise raportis, see raport koost-, selle raporti koostasime kolm ja pool aastat tagasi, eelmise parlamendi ametiaja lõpus, tegemist oli algatusraportiga, sellega mingisugust seadusandlikku ettepanekut ei kaasnenud ja mul on väga hea meel selles rollis selle üle, et Ger-, Gerrit Hornung, Gerrit Hornung ähm, tõi välja selle komisjoni lähenemise Äh, asjaolu, et, äh, et komisjon leiab, et profiilide koostamise vastumise saab olla ainult siis, kui sellega kaasnevad mingid õiguslikud tagajärjed, aga selle vastu muidu olla ei saa. Äh, see on kindlasti küsimus, millega me loodetavasti määruse ettepanekut üle vaadates tegeleme, me näeme välja, mina kujutan ette väga erinevaid olukordi seoses profiilide koostamisega, mina ise Äh, ma ei, ma ei arva, et profiilide koostamine kui selline iseenesest oleks halb, aga sellega kaasnevad mitmesugused riskitegurid, mitmesugused ohud äh, seoses eraelu puutumatusega, isegi siis, kui seal võib-olla ei ole mingisuguseid otseseid äh, koheseid, vähemalt koheseid õiguslikke tagajärgi, aga, aga komisjon muudkui korrutab aasta aast-, äh, aastast aastasse, et ainult äh, kui asi puudutab õiguslikku tagajärgi, mis äh, on profiilide koostamisel blablabla bla,, minu minu koduriigis profiile koostatakse ja tehakse seda selles mõttes avalikult ja tunnistatakse seda, et seda tehakse. suur tänu ja ma tahaksin anda meie esinejatele veel äh, viimast korda sõna, aga, aga tehke tõesti lühidalt, sellepärast et aeg on nüüd napp, palun. Äh, minut läheb mul. ma räägin jällegi prantsuse keeles äh, hakkasin juba peaaegu inglise keeles rääkima. suur tänu kõigile, et andsite meile võimaluse meie seisukohti teiega jagada, mul on väga hea meel selle üle, et siin on väga palju erinevaid Euroopa riike kohas äh, ja see on avaldas mulle tõsist muljet, tahaksin öelda seda, et kuna siin äh, äh, selleks, et seda momentumit ära kasutada, just nimelt praegu, see praegune hetk kui parlamendi liikmed asuvad hääletama, see on väga oluline hetk, teil on väga tähtis roll mängida ja teie roll on seda olulisem, et Äh, alati on selle äh, eraelu puutumatuse paradoksi üle äh, on veel oma see asjaolu, et, et see keskmine, kui me räägime eraelu puutumatust, me räägime Euroopa keskmisest kodanikust ja me peame Euroopa keskmist kodanikku äh, äh, harima, me peame neile rõhutada, me peame neile rõhutama, et äh, eraelu puutumatus on oluline, nende andmed on olulised äh, ja, ja neid tuleb kaitsta ja ma arvan, et äh, seetõttu on teie roll seda olulisem suur tänu ja proua Nuria Rodriguez, suur tänu teile ja suur tänu ka selle ürituse korraldajatele, suur tänu ka publikule siin, olen jällegi nõus oma naabriga ja kordaksin ka omalt poolt, et tegemist on väga tähtsa ajahetkega, see ähm, määrus ja direktiivi ettepanek, need on olulised. määruse ettepanek on äh, võtmeettepanek äh, ja aitab tagada seda, et tehnoloogia arenguga samal ajal areneb ka meie õigusraamistik ja natukene reguleerib seda, mis toimub internetis, ma arvan, et me ei ole veel piisavalt tajunud seda, kui kiiresti see areng toimub ja meie õigusloome peab sellega sammu pidama. me peame jätkama oma õigusraamistiku ülevaatamist ja määruse ettepanek on, on tarbijate seisukohast väga hea õigusakt, mis parandab märkimisväärselt tarbijate positsiooni ja andmesubjektide positsiooni ja sisse on toodud uued läbipaistvusega seotud õigused, uued õigused seoses juurdepääsuga ja rakenduslikud meetmed, samuti ka andmete puutumatusega seotud rikkumise äh, puhul on uusi võimalusi sisse toodud ja tänane hommikune arutelu on ka üldiselt äh, toimunud positiivses vaimus, aga siiski on mõningad äh, küsimused, mis ei ole veel lahendust leidnud. õiguskindlus on oluline nii tarbijate jaoks kui ka ettevõtjate jaoks. lõpetuseks ütleksin veel, et meie toetame teataval määral teiste kõnelejate märkusi seoses äh, delegeeritud te Äh, aktidega äh, ja sellega, et komisjonile delegeeritakse väga palju ülesandeid, ma olen nõus sellega, et komisjonil on teatavad te teadesaatvad ülesanded ja volitused, aga mitmed ettepaneku sellekohased sätted on tõesti liig ja me peaksime äh, pidama meeles seda, et andmekaitse on põhiõigus. aitäh! ja annan ka teile mõlemale üheks lauseks sõna, mõlemale. ma teen tõesti lühidalt, ütleb Simon Davis. jätage, jättes kõik kriitikanooled kõrvale, mina tervitan seda tänast üritust, see on pigem võimalus ja aitab meil innovatiivselt tegutseda, kuid äh, ütleksin omalt poolt ka, et siiamaani on tehtud tõsiselt tööd, võimalusi on palju ja kui see kindluse, aruandluskohustuse, vastutuse, läbipaistvuse äh, juhtmõte äh, kajastuks ka delegeeritud aktide kohta tehtavatest ettepanekutest, siis äh, see annaks meile palju suurema kindlustunne ja meie jätkame oma huvirühmadega kuulamise korraldamist ja uurimise korraldamist, nii et võite minuga ühendust võtta, kui tahate rohkem informatsiooni jah, äh, ka mina ütleksin lõpetuseks paar sõna tehnoloogia kohta. Äh, ma usun, et meie äh, hinna tehnoloog-, hinnaarendustehnoloogiad meie Äh, meie äh, tehnoloogiate puhul tuleb eraelu puutumatust äh, kindlasti kaitsta ja loodetavasti see õnnestub ja kui tehnoloogia on juba olemas, siis võib-olla on areng juba hiljaks jäänud, nii et lõimitud eraelu kaitse peab olema meie juhtmõtteks kogu aeg juba, et, et pidada sammu tehnoloogia ja teaduse arenguga suur tänu kõigile, suur tänu ka Marietta Karmanil Kar, Kar, Karamandile, kes pidi äh, rongile tõttama äh, pisut äh, enne meie hommikuse vooru lõppu ja jätkame oma arutelu veel täna pärastlõunal ja ka homme. annan teile teada, et kell kolm pärastlõunal jätkame oma tööd siin saalis ja avasõnavõtuks saab sõna Euroopa Komisjoni asepresident Vivian Reding tema on meie peaesineja pärastlõunase vooru jooksul ja kõik need, kes tahavad äh, tutvuda sellega, mida meie siin Euroopa Parlamendis teeme, siis äh, meil on kolm töödokumenti ja meist, meie paremal käel äh, on need pandud ka välja. üks käsitleb määrust, kaks käsitlevad määrust ja üks käsitleb direktiivi ja pärast meie praeguse vooru, arutelude vooru lõppu toimub meil äh, Rootsi laua vormis lõuna äh, ja, ja ka kõik esinejad osalevad sellel lõunal. ja see leiab aset äh, siin lounge'is